kallid kolleegid, alustame istungit. tere hommikust kõigile. esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. siiamaani ei ole tehtud ettepanekut päevakorda muuta, seega teen ettepaneku, et me võtame päevakorra vastu. teine punkt meie päevakorras on kahekümne seitsmenda, kahekümne kaheksanda veebruari, üheksateistkümnenda ja kahekümnenda märtsi istungite protokolli kinnitamine. Äh, protokoll, nagu tavaliselt, äh, on teile välja jagatud, nii et, et me peame nad istungi lõpp, lõpuks äh, vastuvõetuks, kui keegi istungi käigus mingeid vastuväiteid ei esita kolmas päevakorrapunkt on juhataja teadaanded ning mul on üks teadaanne, mis on seotud Euroopa soli-, solidaarsusfondi kasutusele võtmisega selleks, et osutada Liguuriale ja Toskaanale toetust. see toetuse taotlus on praegu eelarvekomisjonis läbivaatamisel. samuti on ettepanek teile kõigile välja jagatud, nagu tavaliselt asi on kiire solidaarsusfondi kasutusele võtmisega on asi alati kiire. me peame avaldama oma arvamuse, te võib-olla mäletate, et viimase kolme-nelja juhtumi puhul on otsus siis anda juhatajale õigus saata kiri juhtkomisjonile kus me ütleme, et regikomisjon vastuväiteid ei äh, oma selle fondi kasutusele võtmisele, nii et, et kui selle menetlusega jõu-, nõus olete, siis saame seda teha ka äh, sellel korral, nii et, et saadame kirja, kus me ütleme, et meil vastuväiteid ei ole. ma ei näe, et keegi siin protesteeriks sellise käitumise vastu, siis läheme päevakorrapunkti neli juurde, milleks on arutelu äh, üldise määruse üle ning me arutame äh, üldsätete kohta koostatud äh, raporti eelnõu. Äh, tegemist on siis määrusega tuhat kaheksakümmend kolm aastast kaks tuhat kuus, enne kui annan raportööridele sõna, tahaksin teatada, kuidas lõppes töörühma istung, mis toimus eile. seal me arutasime selle paketi ajakava eriti siis neid äh, ühissätteid äh, ning samuti ühistrateegilist raamistikku. me leppisime kokku, et äh, ja teen teile ka selle ettepaneku, et lõppraport selle üldmääruse kohta peaks tulema komisjonis arutusele kahekümne üheksandal mail. muudatuste tähtaeg on kaheksas mai, kui toimub meie järgmine istung. me ja esitada saab neid, esitama saab neid hakata alates esimesest maist. ja selline esialgne hääletus regikomisjonis toimub üheteistkümnendal juunil ja see hääletus oleks justkui mandaat raportöörile. me tahame raportöörile anda võimaluse hakata välja töötama otsuseid koos Euroopa Komisjoniga ja koos nõukogu esindajatega ja lõpphääletus peaks toimuma sügisel, ma ei tea, kas septembri lõpus või oktoobris, aga lõpphääletus siis toimub sügisel kaks tuhat kaksteist. ja alles pärast seda lõpphääletust regikomisjonis läheb see raport täiskogule. me arutasime ka kogu seda paketti, et kas me peame jätkama sellega, mida me otsustasime selle protsessi alguses, et me vaatame kõiki neid määrusi ja kõiki raporte pak-, paketina ülekaalukas oli selline seisukoht, et me peaksime seda paketi lähenemist jätkama. samas tunnen ma kohustust öelda, et kui on äh, mingid mõjuvad põhjused või kui mõni raportöör soovib äh, mõne konkreetse määruse osas äh, midagi muuta, siis me saame teatud määral paindlikkust üles näidata aga üldiselt peame siis kinni sellest põhimõttest, et meil on selline ühe paketi lähenemine. mis puudutab strateegilist raamistikku, siis äh, raportööri ülesanne on siin välja pakkuda, kuidas me selle ühise strateegilise raamistikuga ümber käime. me oleme töörühmas seda juba kaks korda arutanud. raportöör tegi ettepaneku ja seda ettepanekut toetasid ka istungil osalejad. ettepanek oli siis selline, et see ühine strateegiline raamistik on lisa üldmäärusele. niisiis, komisjon on meile pakkunud välja sellise töödokumendi, millel ei ole juriidilist vormi ning meie peame selle siis juriidiliseks muutma. me otsustasime, et sellise kondikava sellest ühisest strateegilisest raamistikust äh, esitame teile kaheksandal mail. aga arutama hakkame seda ja, ja täielikult on see valmis siis kahekümne üheksandal mail, kui toimub meie komisjoni istung samuti tahaksin teile meelde tuletada, et kõik need muudatusettepanekud, mis te regikomisjoni liikmetena esitate, ei puuduta raportööri raporteid, vaid komisjoni ettepanekuid. niisiis Äh, teie seisukohad loomulikult on alati teretulnud, sellepärast et komisjoni dokument on juba olemas olnud oktoobrist saadik. aga ma kutsun teid samuti üles ja raportöörid kindlasti nõustuvad, et te peaksite nõu raportööridega ka nende arvamuste osas ja ma loodan, et kaheksas mai annab meile juba siis äh, ülevaate sellest, millises suunas raportöörid soovivad minna muudatuste esitamise tähtaeg äh, on kolmekümne esimene mai ja ala, alates kaheksandast maist saab muudatusettepanekuid esitada. see on siis kõik selles osas, mida ühtekuuluvuspoliitika tuleviku töörühm eile otsustas ning nüüd läheme siis päevakorrapunkti enda juurde. jah, Elizabeth Schröder, palun suur tänu, proua esimees. see, mida te siin rääkisite, sellest me tõesti ka eile ähm, läbirääkimistel rääkisime, kuid me ei võtnud vastu mitte mingeid otsuseid ja nüüd äh, see menetluse ettepanek, et meil peaks olema komisjoni otsus ja et meil pea, et me peame parlamendis kinni pidama käitumisjuhistest läbirääkimistes nõukoguga, sellepärast ma palun, et äh, te paneksite paika need neli tähtsat punkti, mis on käitumisjuhistes kirjas, muidu meil ei ole võimalik selle menetlusega nõustuda ja me alustame siis ka vastavaid samme. Eh, ma kordan väga selgelt, et töörühm arutas seda asja raportööridega, sellepärast et raportööride roll eh, formaadi paikapanemises on äärmiselt oluline. otsuse langetab muidugi komisjon täna, eh, kui keegi vastu ei ole, kui soovite, me võime seda teemat loomulikult arutada, samuti võime arutada neid tähtaegu kui keegi seda soovib, aga me peame loomulikult äh, käitumiseeskirjadest kinni. jah, palun, Elisa. jah, see, mida te ütlesite, et äh, on küll nii, aga sellest ei piisa, piisa selleks, et käitumisjuhistest kinni pidada, sellepärast ma palun, et sekretäriaat järgmiseks komisjoni koosolekuks teeks otsuse ettepaneku ja vastavaid samme ka alustaks, selleks et me saaksime sellest käitumisjuhisest kinni pidada. see, mis praegusel hetkel meie käes on, on raporti eelnõu, aga meil ei ole otsuse ettepanekuid, on täiesti selged kriteeriumid, kuidas läbirääkimiste komisjon kokku panna ja kuidas seda menetlust läbi viia, nii et ma tõesti palun pida-, peame sellest menetlusest kinni, meil ei ole kiiret, meil on võimalus järgmiseks koosolekuks otsuse ettepanek teha, seda võivad teha ka koordinaatorid, on terve rida võimalusi ja ma palun, et see ette valmistataks. kui te seda ei tee, siis nagu öeldud, me teeme vastavad sammud selleks, et seda protsessi peatada. ma tahaksin teada, milline reegel teie arvates on rikutud? käitumisjuhis ütleb, et kõik fraktsioonid peavad olema läbirääkimiste delegatsiooni kaasatud, see tähendab seda, et meil tuleb liikmed valida, seda tuleb teha vastavalt sellele menetlusele ja et komisjonile peab tegema kirjaliku ettepaneku ja selle üle tuleb hääletada ja ma tahan, et me täpselt nii ka teeksime uh,. You... ma Äh, mõistan, et te viitate kogu läbirääkimiste protsessile. me tuleme selle juurde tagasi ja kaalume ka teie taotlust. Today is it agree or not? Why should I? I mean, as I said at the beginning, there is a... nagu ma ütlesin juba alguses Äh, raportöörid tegid ettepaneku ja seda arutati eile kõigiga, kes töörühma kohtumisel kohal olid. see kohtumine on avatud kõigile raportööridele ja koordinaatoritele. mina tutvustasin eile neid soovitusi, mille osas me kokku leppisime. vastuseisu sellele ei olnud ja nagu ma aru saan, äh, siin probleeme ei ole, mis puudutab aga proua Schröderi esitatud küsimust, siis äh, Äh, sellele ma kahjuks kohe vastata ei saa. järgmisel istungil teen seda. ma olen täiesti kindel, et me peame reeglitest kõik kinni. nüüd, kui keegi enam vastu ei ole, läheme äh, siis äh, päevakorrapunkti neli sisulise külje juurde ja annan sõna raportööridele, ma ise ei tea, kuidas raportöörid seda sissejuhatavat kõneaega jagavad Lambert, palun. aitäh, ma kõnelen inglise keeles, sellepärast et see tekst, mille me teile saatsime, on ka inglise keeles. kõigepealt ma tahaksin kõigile regisõpradele siin öelda, et kui eh, te selle teema kohta loete või kuulete sellest teemast midagi, on eh, ettevalmistamisel uus määrus finantsraamistiku kohta, meil on siin eh, ühtekuuluvuspoliitika sõbrad ja parema kulutamise sõbrad ja nõnda edasi. ja väga oluline on, et meil oleks ka regisõbrad, sellepärast et meie oleme siin kõige olulisemal kohal selleks, et me ei, me saaksime olla edukad, on väga oluline, et me teguks, tegutseksime nii, nagu me siiani oleme teinud, avatult, et me arvestame kõigiga, eriti variraportööridega ning äh, hoiame kursis oma kolleege, kes äh, selle teemaga tegelevad ka teistes komisjonides, me peame tegutsema läbipaistvalt, aga me peame püsima ka omal teel et me saaksime juba enne suve algust näidata, et, et meil on olemas Euroopa Parlamendis oma poliitiline seisukoht ning niimoodi on meil võimalus saada ka esimene mandaat kõnelusteks nõukoguga siin on meil olemas näiteks eesistujamaa sõbrad, näiteks taanlased, kes on kutsunud äh, üles edusammudele selles valdkonnas, aga need edusammud on olnud üsna killustatud. nii et, et me tegelikult ei teagi täpselt, millised need edusammud on. täna hommikul me võime sellesse protsessi süveneda, me võime asja sisusse süveneda, nagu meie juhataja ütles praegu äh, me kõneleme juba neljandat korda sellest äh, esimesest hääletusest enne suve. meil on olemas töödokument, kus on kirjas äh, kümme punkti, mida me arutasime. arutasime neid põhjalikult ning täna ma siis tutvustaksin esimesi muudatusettepanekuid, mis on siis seotud just nimelt sellega, mida teie arvates, need on seotud teie panusega varasematelt istungitelt niisiis äh, hakkame tegutsema, arvestame äh, teie seisukohtadega, mida me oleme üritanud siis äh, muuta muudatusettepanekuteks. kõigepealt räägiksin ajakavast, jah, me oleme nüüd saanud esimesed muudatusettepanekud, need on inglisekeelsed me oleme valmis Äh, asju selgitama, teie märkustega arvestama. kaheksas mai on järgmine oluline kuupäev. selleks ajaks on meil kõik muudatusettepanekud olemas, need tõlgitakse. seejärel on võimalus veel esitada muudatusettepanekuid. Äh, väga oluline on, et need tekstid, mis teile on saadetud inglise keeles, tõlgitakse ka ära, nii et, et äh, te saaksite asjasse sisuliselt süveneda ning äh, võib-olla on oluline ka see, et te näeksite, kuidas me täpselt oleme sõnastanud oma muudatusettepanekud. väga paljud muudatusettepanekud äh, on siin tekstis juba sees. Äh, need läbi nende muudatusettepanekute me saame lihtsalt selle raporti teksti muuta järjest rikkalikumaks ja põhjalikumaks. niisiis, esimene esialgne hääletus peaks toimuma juulis ja eks me siis näe, kuidas me selle teemaga edasi läheme ja kui me, ja praegu noh, ei ole vaja vist selle protsessi kohta rohkem küsimusi esitada. ja kui teil on küsimusi, siis loomulikult ma vastan neile. nüüd äh, mõned äh, sisulised märkused. oluline on see, et äh, meie seisukohti ühise strateegilise raamistiku osas ja mitte ainult meie komisjonis, vaid ka mujal, näiteks nädala alguses ma käisin ITRE komisjonis, kohtusin sealse raportööriga Äh, ja me leidsime, et see ühine raamistik ei tohiks olla delegeeritud õigusakt, see peaks osa, olema osaks õigusloome menetlusest ning me oleme esitanud ka muudatusettepanekut, et see nii saaks olema. kindlasti esitame muudatuse artikkel kaksteist kohta, äh, kus me toome siis välja meie seisukoha ühtse strateegilise raamistiku osas me ütleme, et selle määruse pealkiri eh, et see, me paneme selle üldise strateegilise raamistiku lisasse. ja niisiis eh, me asendame selle, selle üldi-, paneme selle üldise strateegilise raamistiku siis lisasse selles üldmääruses see oleks siis selline praktiline punkt, tegemist on horisontaalse muudatusettepanekuga, mis siis puudutab kogu määrust. me oleme seda juba arutanud äh, töödokumendi raames me koostame uue ja selgema teksti, mille artiklis kaks siis selgitame ka meie seisukohti üldise strateegilise raamistiku kohta. antud etapis me lihtsalt anname mõista, et me esitame uue teksti ning hetkel nii-öelda ju-, juriidiliselt seda teksti veel üksikasjalikult valmis ei ole, aga ta on valmis kaheksandaks maiks. nii et, et siis teil on olemas raamistik ja te saate näha, millised ühise strateegilise raamistiku äh, osad täpselt on ja siis me saame juba neid arutada läbi muudatuste, tegemist on siis normaalse muudatusettepanekute esitamise protsessiga nüüd mõne sõnaga ka nendest artiklitest, mis on seotud mitmetasandilise valitsemisega ja partnerluspõhimõttega. Äh, punkt neli neli. me oleme tugevdanud äh, riiklike asutuste rolli, regioonide ja linnade rolli äh, teiste partneritega võrreldes ning me oleme paremini defineerinud ka nende osalust. siis partnerluslepingud, eriti artikkel kolmteist, on samuti muudetud selgemaks ning oleme esitanud ka muudatusettepaneku, mis peaks tugevdama partnerluspõhimõtet partnerluslepingute ettevalmistamisel ning eduaruannete koostamisel Äh, makroregioonide strateegia osas äh, on meil ka olemas äh, muudatusettepanek, mis siis selgitab selle koostöö iseloomu. E, eesmärgiks on siis nende makromajanduspiirkondade rolli tõhustada. niisiis, need oleksid mõned punktid, millele tahaksin tähelepanu juhtida ja võib-olla on mõistlik äh, kuulata ära äh, täna ka teie arvamus, äh, kuulata ära siis kolleeg, kolleegide arvamus selles osas, milliseid edusamme tasuks veel teha tõenäoliselt Konstantse võib-olla räägib veel mõnedest punktidest. Konstants, kas sa tahad ka midagi lisada? Äh, meil ei ole saladusi, me oleme nii läbipaistvad ja on väga tähtis, et me sellise projekti puhul tõesti saaksime seitsme, järgmise seitsme aasta jaoks ühtekuuluvuspoliitika paketi välja töötada ka varasemates aruteludes oleme me ikka ja jälle näinud, et tegemist ei ole mitte aruteluga ühtekuuluvuspoliitika üle, mitte ainult, vaid meil tuleb ka mõelda Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide täitmise peale. ja sinna hulka kuuluvad nii kliimaalased eesmärgid kui ka demograafilised eesmärgid kui ka kõige äärepoolsemad alad, nii et tõesti tegemist on suure paketiga, mitte ainult tavalise seaduse tekstiga ja ma tõesti usun, et Euroopa Liidu toimimine, toimimist ja Euroopa Liidu poliitikaid see pakett järgnevatel aastatel ka äh, mõjutab ja seepärast on nõus Lambertiga, kui ta ütleb, et meil ei ole mitte ainult eesistuja sõpru vaja, vaid ka piirkondade sõpru vaja ja seepärast on ka tõesti väga tähtis, et me sellise läbipaistva protsessi kaudu, ühise koostöö kaudu selle poliitika välja töötaks. ma tahaksin äh, ühise strateegilise raamistiku kohta veel ühe märkuse teha. me rääk-, mõtlesime selle peale, et kas oleks nüüd mõistlikum see lisana juurde panna või eraldi määrdus sel-, määrus selle kohta välja töötada. aga kui nüüd seda asja vaadata, siis on näha, et meie poliitikad ja mõtted lähevad selle poole, et see üldine määrus oleks nii-öelda katuseks viiele erinevale fondile ja siis mul ei ole võimalik sellele katuse peale veel ühte teist katust üles ehitada, mille me nimetaks siis ühiseks strateegiliseks raamistikuks. nii et kui me nüüd selle määruse ühise strateegilise raamistiku kohta ähm, välja töötaksime, siis tuleks see panna lisana määruse juurde. tundub, et komisjonile see üldse ei meeldi, vähemalt oli seda meie töös pidevalt näha ja sellepärast üritame me nüüd äh, välja töötada ettepanekut ja muudatusettepanekut ühise strateegilise raamistiku kohta. jah, me nõuame kohe kindlasti väga palju oma kolleegidelt, aga nõudmised ka iseendale on suured. sellepärast, et äh, tõesti tegemist on väga suure tasakaalu leidmisega selle otsuse tegemisel ja samal ajal tuleb meil ka veel komisjoniga läbirääkimisi pidada, kuid teiselt poolt tasub see töö ennast ära, sellepärast et tegemist on tõesti otsustava poliitikaga järgnevaks seitsmeks aastaks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikas. ma tahaksin veel kord rääkida paarist punktist, mille kohta me muudatusettepanekuid tegime. see puudutab eriti just paindlikkust Need on muudatusettepanekud kuuskümmend üks kuni kuuskümmend kuus, mis puudutavad lõiget äh, kaheksakümmend seitse. ma arvan, et väga paljudes aruteludes me oleme rääkinud sellest äh, mitmepoolsest programmeerimisest ja kulude hüvitamisest kui see ettepanek läbi läheb, siis me anname piirkondadele võimaluse ise otsustada, kas nad soovivad seda mitmetasandilist juurdepääsu fondidele ja selle kaudu siis, kas nad saaksid ühtekuuluvuspoliitika eesmärke täita. ma arvan, et see on kooskõlas ka sellega, mida me oleme viimastel kuudel arutanud. ja ma loodan, et te toetate meid. raportöör pärast paljusid arutelusid kirjutasid raportisse vabandust, said ka aru sellest, et äh, komisjon leiab, et seda vana reservi ei ole võimalik sellisel kujul säilitada. meil on jäänud mulje, et äh, mõte selle taga ei ole üldse mitte halb, aga selle mõtte elluviimine selle meetme kaudu ei ole võimalik. ja seepärast me soovime, et äh, see reserv, mis erinevates artiklites ja põhjenduspunktides välja tuleb, äh, tuleks natukene ümber kujundada ma arvan, et mitte ainult see lähenemine, et me soovime konkurentsi selleks, et välja töötada paremaid projekte ja äh, paremat poliitikat ei rakendu, nii nagu komisjon on seda ette näinud, vaid see toob endaga kaasa ka suuremaid bürokraatlikke tõkkeid. ja sellepärast me olemegi teinud ettepaneku see reservi ettepanek komisjoni ettepanekust välja võtta samamoodi oleme me teinud ettepaneku, et kustutakse ära viide ähm, makromajanduslikele tingimustele, see oli tegelikult üks kõige lihtsamaid ettepanekuid, nimelt lõikes kakskümmend üks. me usume tõesti, et makromajanduslikud tingimused on väga tähtsad keegi ei sea kõhkluse alla seda, et liikmesriikidel on vaja korralikult tasakaalus eelarvesid kuid küsimuse alla seame me selle, kas piirkonnad peaksid vastutama selle eest, mida tehakse kesktasandi valitsuses. ja nagu me näeme, ühtekuuluvuspoliitika on ainus meede öö, äh, riikidesse investeeringute meelitamiseks ja arengu tagamiseks. ja kui meil on probleeme ja võetakse see, ja kui riikidel on probleeme ja kohe hakatakse kasutama meedet probleemide lahendamiseks, siis meie arvates ei ole see päris õige. see muidugi ei tähenda seda, et juba olemasolevad äh, meetmeid ja nende tööd ei jätkata, meil on tegelikult juba praegu Ühtekuuluvusfondi meede, aga see lihtsalt ei ole osa sellest üldisest äh, määrusest ja sellepärast äh, ei ole siin ka selle kohta mitte midagi öeldud. me oleme komisjonis väga palju arutanud äh, ex-ante tingimustest. raportöörid on veendunud, et ex-ante tingimused võivad olla mõistlikud. seda siis, kui nad on otseselt seotud äh, ühtekuuluvuspoliitikaga. ehk et kui selged seosed on selle vahel, mida liikmesriigis plaanitakse äh, ühtekuuluvuspoliitika projekti raames ja kui on olemas ka teiselt poolt siis äh, seadus, mis, millest see projekt sõltub me tegime ka vastavaid muudatusettepanekuid, nimelt kolmkümmend viis, kolmkümmend kaheksa, viiskümmend neli ja kuuskümmend kaheksa on need muudatusettepanekud. ma loodan, et meil on võimalik näidata, et nendes valdkondades ja lisades on veel natukene vaja küsimusi üle vaadata ja lisaläbirääkimisi pidada. rahastamismeetmed on tähtsaks uueks osaks ja, ja järgmisel äh, rahastamisperioodil on nende roll tähtsam ja seepärast me peaksime mõtlema selle peale, kuidas me võimalikult tõhusalt kasutaksime Euroopa Liidu vahendeid ja seda ka piirkondades. ma arvan, et meie ettepanekutega on võimalik mõelda selle peale, kuidas finantsvahendeid kasutada selleks, et äh, toetustest äh, lahti saada, et me saaksime üle minna äh, laenude süsteemile, rahasid mitmeid kordi kasutada. tegemist on väga tähtsa küsimusega ja komisjon oma ettepanekutes on ka sarnaseid ettepanekuid juba osaliselt teinud. kuid meil on vaja selgemaid äh, reegleid, mis peavad olema osa sellest määruseks finantsvahendite kohta. ja sellepärast oleme me siin ka mõningaid ettepanekuid teinud selleks, et teed nende finantsvahendite kasutamise muutmiseks äh, sillutada. jah, tundub, et siin komisjoni ettepanekust on äh, siiski mõningad mõtted kaduma läinud ja finantsvahendi eesmärgipärasus on äh, mõiste, mis on läinud siin äh, läbirääkimistes aginas kaduma, nii et me kavatseme selle kohta veel muudatusettepanekuid teha. kui te vaatate raporti esimest ettepanekut, siis te näete, et me oleme komisjonis palju rohkem küsimusi läbi arutanud ja et meie soovid olid palju suuremad Lambert täiesti õigustatult ütles, et tegemist on esimese osaga ja tõesti esime-, tegemist on ainult esimese muudatusettepanekute lainega ja me loodame, et kaheksandal mail on meil võimalik siis äh, esitada uued ettepanekud ja seda rohkem siis juba äh, sorteeritult tahtsin teile öelda, et nendes küsimustes, mis on meie jaoks väga tähtsad, on meie käed seotud, sellepärast et paralleelselt aruteludega meie komisjonis peab parlament läbirääkimisi eelarvemääruse üle. ja küsimused äh, akrediteerimiskeskuse kohta on sellised, mille kohta me võime teha muudatusettepanekuid, kuid nad võivad ära langeda hetkel, mil võetakse vastu otsus või kokkulepe nõukoguga eelarve osas. nii et me tõesti sõltume seal eelarvelistest otsustest ja meil ei ole võimalik seetõttu midagi praegu selles osas öelda. ja me loodame, et juunikuus parlament nõukoguga jõuab kokkuleppele ja siis me peame mõtlema, kuidas me nende küsimustega edasi läheme sellepärast toetame me ka seda, et juulikuus toimuks meil komisjonis hääletus selleks, et me saaksime läbirääkimisi pidada komisjoniga, leidmaks teid oma huvide äh, kaitsmiseks tulevase ühtekuuluvuspoliitika osas. lubage mul lõpetuseks veel teha mõningaid märkusi ka komisjonile otse loomulikult äh, komisjon viimastel nädalatel ja isegi kuudel ähm, äh, on meid toetanud ja meile ka päris palju informatsiooni ja selgitusi andnud, aga aidanud ka arutelusid pidada selle üle, kuidas me leiame õige tee äh, tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks kohe kindlasti komisjoni ühise strateegilise raamistiku kui ka paindlikkuse ja makromajanduslike tingimuste ja täitereservi puhul äh, vaatab suurte silmadega meie poole ja küsib, et mida see parlament teeb. ma arvan, et kui neid asju aga täpsemalt vaadata, siis meil on võimalik komisjoni veenda, et me teeme väga mõistlikke ja tähtsaid ettepanekuid ja ma loodan, et komisjon on valmis meid sellel teel ka toetama. sellepärast, et äh, on täiesti selge, et oleks hea, kui komisjon oleks valmis meiega koos seda menetlust läbi tegema, sest me oleme siis veelgi tugevamad ja ma arvan, et piirkonnad on tegelikult ära teeninud äh, need ühised jõupingutused paindlikkuse puhul kuulen ikka ja jälle argumente, et see on täiesti vastuolus äh, vahendite kontsentreerimisega. minu arvates on asi täpselt vastupidine. esiteks, tegemist on ainult võimalusega, mille me piirkondadele liikmesriikides anname ja teiseks on see ju piirkondade enda huvides, et me kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidest kinni peame, et meil on võimalik kliimaeesmärgid täita, võidelda vaesuse ja töötuse vastu ma arvan, et kui me vaatame seda paindlikkust äh, ja selle paindlikkuse erinevaid külgi, mida me siis anname piirkondadele, siis meil on võimalik ka vältida vahendite kontsentreerimist. ja makromajanduslike tingimuste puhul tegemist oli küsimusega, mida ei tahetud üldse mitte puudutada, sellepärast et äh, seisukohad olid nii vastuolulised aga ma arvan, et kui komisjon ise ütleb, et me tegelikult ei taha seda vahendit kasutada, et see peaks olema nii-öelda peletamiseks, siis ma arvan, et siis võiks ka positiivseid argumente välja tuua ja öelda, et me toetame äh, liikmesriike positiivselt, ilma et me neile, äh, nende pea kohale mõõka riputaks ma arvan, et tegemist on ka psühholoogilise küsimusega, kui piirkonnad näevad, et me neid toetame, sii- ja et kui me ütleme neile, et kuidas on võimalik eelarveprobleeme lahendada, on see ka parem, mitte et me lihtsalt ütleme, et kui sina ei tee nii, siis mina teen nii ehm,. nii need asjad ei lähe, ma arvan, et siin tuleks ka natukene pedagoogiliselt mõelda ja nendele liikmesriikidele, millel on probleeme, andma kätte vahendid oma probleemide lahendamiseks ma arvan, et järgnevatel nädalatel on meil võimalus üksteisega rääkida ja nendes küsimustes edasi jõuda. ma loodan aga ka ja nüüd vaatan nõukogu poole, et nõukogu ei ürita edaspidi parlamendi õigusloomelise töö tähtsust vähendada selle kaudu, et kõik pannakse mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistesse ja öeldakse, et me arvestame lihtsalt eelarvega, mis on nii suur ja saate nii ja nii palju raha selleks ja selleks ja siis ei ole meil võimalik pidada edasi läbirääkimisi küsimuste kohta, mille osas tuleb kaasotsustusmenetluse kaudu läbirääkimisi pidada parlamendiga. nii need asjad minna ei tohi ja sellepärast ma palun, et tõesti piirkondade esindajad väga selgelt teeksid vahet mitmeaastase finantsraamistiku ja õigusloomelise töö vahel. mida me üheskoos, mitte parlament nõukogu vastu äh, sisse viisime Lissaboni lepingu kaudu ja demokraatia tähendab seda, et kõikidel osapooltel on õigused ja et neil on võimalik neid õigusi kasutada ja ma arvan, et me peame ka väljapoole saatma sõnumi, et parlament on valitud organ, mis hoolitseb kodanike probleemide ja murede pärast, seda ka linnades ja valdades. seda tuleb tõsiselt võtta, seda ei ole võimalik lihtsalt mingisse läbirääkimiste paketti ära peita, mille puhul me tegelikult ka üldse ei tea, millised on läbirääkimiste tulemused ja ma tõesti loodan, et siin parlamenti võetakse ka tõsisemalt ja et tõsised läbirääkimised järgnevatel kuudel algavad. suur tänu, Konstantse, ja järgmisena Ivar Skotmanis, palun! I am very nervous because uh, I do believe suur tänu, ma olen pisut närvis, sellepärast et ma saan aru, et me oleme oma ülesandes jõudnud otsustavasse järku, sellepärast et me peame jõudma kahe muudatusettepanekuni. meie raportöörid on tõesti teinud ära imelise töö kui nüüd vaatame praegu olemasolevaid muudatusettepanekuid, siis ma usun, et kõikidel, kõikides muudatusettepanekutes on arvesse võetud äh, enamuse seisukohti. ma püüan ähm, selgitada ka oma arvamust äh, erinevatest asjaoludest. kõigepealt vaatame muudatusettepanekut kaks. raportöörid on saatnud, äh, on öelnud, et riikidel ei lubata täiesti sõltumatult regioonidest sõlmida partnerluslepinguid. Äh, nii et arvesse tuleks võtta mitmetasandilise valitsemise põhimõtet, äh, see on tõesti oluline. teiseks, äh, mis puudutab seda reservi, siis kui me jätame sellise sooritusreservi alles, me peame võitlema komisjoniga ja need kes püüavad projekte ellu viia, otsustavad seetõttu kergemate, mitte keerulisemate projektide kasuks ja see tähendab seda, et keerulised projektid lõpetatakse ja, ja keerulisematest projektidest läheb raha lihtsalt ümber kergemate poole ja lisandväärtus lõppkokkuvõttes selle tulemusena väheneb. ja muudatusettepanek seitse tingimuste esitamine seoses stabiilsuse ja kasvupaktiga, seda peab arvesse võtta, aga arvesse tuleb võtta ühtekuuluvusfondi problemaatikat seda tehes. sellist lähenemist ma toetan sajaprotsendiliselt, vastasel korral me liigume taga, tagasi suunas ähm, ja kõige olulisem on aga see, kuidas seda kõike ellu viia kui mina oleksin kõige selle vastu, siis ma paluksin äh, kõigepealt selgitada, kuidas äh, majanduskasvu ja stabiilsuse tingimuslikkust seostatakse ühtekuuluvuspoliitika ja, ja muu sellisega, eks ole. ja ma usun, et äh, lõppkokkuvõttes, kui me tahame seda väga konkreetset ja väga head ettepanekut kaitsta, siis peame me olema enda jaoks selgeks tegema, kuidas me selgitame majandusjuhtimise ja ühtekuuluvuspoliitika vahelisi seoseid, lisandväärtust, mis sellega seoses tekib, vastuvõtuvõime küsimust. ja lõppkokkuvõttes see julge otsus muudatusettepanekuga nelikümmend neli kogu makromajanduse tingimuste küsimus kustutada Äh, ma pean ütlema, et ma ei tea, kuidas minu fraktsiooni liikmed täielikult hääletavad. Äh, mina ise toetan seda, aga ma ei saa äh, teile tagada, et liberaalid, demokraadid seda teevad. ja veel üks väga tõsine asjaolu. ma olen eelarve mehena arutanud neid asju. ja ma ütleksin Regi liikmetele, et see pakk, pakettide ümbrikute arvutamise, arvutamine, selle puhul tuleb kindlasti mõista seda, et nii parlamendi kui ka nõukogu arutelud räägivad nendest kasusaamise pakettidest lähitulevikus ja kaugemas tulevikus ja äh, ma tegin omalt poolt arvutused ja need kattusid nõukogu dokumentide omadega. ja ma ütleksin, et pole tõsi, et liikmesriikidele ei ole andnud, ei ole antud metoodikat, et arvutada neid pakette välja. kõik ministeeriumid, liikmesriigid on juba välja arvutanud need näitajad lähtuvalt eelmise aasta juunikuistest otsusest nad teavad, kui palju raha nad saavad üleminekupiirkondades, vähem arenenud piirkondade kohta, äh, hästi arenenud piirkondade kohta ja ja see metoodika erineb äh, lisa üks esimese osa, äh, lisa kaks esimese osa metoodikast. esimene osa arvutatakse välja selle, seda ümbriku, number kaks on siis sooduste piiramine ja osa kolm on regionaalne osa. kõiki riike ja kõiki piirkondi tuleb ümbrikute väljaarvutamisel kohelda ühtemoodi ja nii see on, ma arvan, et me ei saa süüdistada kedagi selles, et riike koheldatakse, koheldakse suurusest lähtuvalt näiteks erinevalt. kõigepealt, kui teil ei ole kogu infot, siis loomulikult te tunnete tõsist muret äh, ja võib tekkida mulje, et äh, vähem arenenud riik, piirkondadele antakse kakskümmend protsenti rohkem äh, raha ja teistele siis jällegi rohkem raha, aga kui me arvutame per capita, siis vähem arenenud piirkonnad saavad kuus eurot aastas rohkem kui praegu ja hästi arenenud piirkonnad saavad samuti pisut rohkem äh, ja üleminekupiirkonnad pisut vähem. ja vähemalt seitseteist piirkonda äh, konvergentsi piirkondadest läheb üleminekupiirkonda ja kolm läheb äh, üle hästi arenenud riigi piirkondade hulka nii et süsteem on täielikult muutunud ja selle tulemusena ümbrike arvutatakse nagu kord ja kohus, aga siin tuleb see toetuste piiramise küsimus mängu. Äh, siin me räägime rahast, mis on äh, miinus äh, üks protsent, üks koma viis protsenti. ja seetõttu tuleb see piiramise küsimus mängu ja nüüd ma jõuangi asja tuuma juurde. see ei ole otseselt määruses, aga me oleme sellest rääkinud äh, omavahel. ja see on minu jaoks oluline, selgitan teile. kui äh, teil on suur riik ja teil on äh, piirkondi, mis kuuluvad kõikidesse kolme kategooriatesse, ja ümbrikud on väga keeruliselt välja arvutatud, kui tegemist on suure riigiga siis kaks koma viis protsenti kogu ümbriku suurust üldse ei mõjuta, Itaalia, Hispaania ja nii edasi. kui aga tegemist on väikese riigiga ja äh, mitte väga heal tasand, tasemel oleva riigiga ja sellisel juhul kaks koma viis protsenti äh, on tõesti ümbriku kahjustav tõsiselt, on riike, ma ei hakkaks neid otseselt äh, mainima, kuid nende riikide tulemusena äh, need piirmäärad kahekümne viie protsendi võrra ümbriku vähendavad, me raha ei ole, seda ma saan aru, aga komisjon tegi veel ühe ettepaneku, mida ma mitte iial ei saa toetada. ja see ole, piiramine on ähm, kolmest, äh, ulatub kolmest kuni kolmekümne seitsme protsendini ja kui teil on seitsekümmend viis protsenti äh, äh, keskmisest SKT-st, siis on näiteks kolm koma kaks protsenti capping ut rakendamisele äh, ja nii edasi ja nii edasi. alguses pärast komisjon tahab rakendada kõigile ühist piirmäära, ma nüüd ma tsiteeriksin siin komisjoni, kes on ise selle paindliku capping määra sisse toonud see tõesti ajab mind päris närvi. komisjon on öelnud, et selleks, et me ühtekuuluvusraha suudaksime piisavalt koonda ko, koondada ja vähendada lõhesid, mis tulenevad piiramisest, kavatseme me rakendada äh, jaotuse põhimõtet ja nüüd on komisjon sellest lähenemisest äh, loobunud. me ei saa küsida raha juurde, ma, ma olen e-, eelarvekomisjonis, ma tean, see ei ole võimalik, kuid ma usun, et äh, see idee, et äh, me need kä-, piirmäärad äh, ja kärpimise kuidagi jaotaksime, kaks koma viis protsenti, kaks koma kaks, kaks koma seitse võiks olla need eraldi, need, need protsendid, mida rakendatakse erinevates piirkondades. me peame ühtekuuluvuse põhimõttest lähtuma ja kui vastuvõtuvõime on väga hea, seda tuleb arvesse võtta Äh, kui aga tegemist on halval, halvas seisus oleva hea vastuvõtuvõimuga riigiga, äh, siis tuleb neile anda võimalused, kui me lihtsalt äh, lähtume ühtsest määrast kõigile, väga paljud piirkonnad, väga paljud riigid kannatavad ja ma tahaksin, ma ei tea, kuidas raportööre tänada, nende lähenemine on väga julge olnud, ma ei tea, millised on nende tulevased ettepanekud, kuid usun, et komisjoniga tuleb meil tõsiseid lahinguid maha pidada. ma saan aru, et komisjon jääb oma seisukohtade juurde kindlaks ja ainus, mida meie ette võtta võime, on teha tõsist koostööd ning kaitsta ühiselt oma seisukohti, aitäh! Thank you very much, Elizabeth Schroeter. suur tänu, Elizabeth Schroeter. suur tänu! kõigepealt suur tänu raportööridele kui lugeda täpsemalt seda raportit, siis tulevad selgemalt välja ka strateegiad, mis selle taga seisavad. ka oma töörühmas me arutasime seda küsimust, eriti just seda ühise strateegilise raamistiku küsimust. mina isiklikult kahtlen. ma ei ole kindel, et kas on tõesti hea äh, strateegilistele raamistikule anda nii suur äh, tähtsus, nagu seda on määruses tehtud. mulle tundub, et see on nagu kivisse valatud, see strateegiline raamistik, aga sellega me, me loobume oma paindlikkusest seitsme aasta jaoks. mul oleks meeldinud, kui me oleksime leidnud menetluse, mis kirjutada määrusesse, siis äh, et kuidas me seda strateegilist raamistikku vaatame, et kuidas see menetlus komisjoni ja parlamendi vahel oleks nii, et me saaksime tagada ka paindlikkuse põhimõttest kinnipidamist, sest me ei tea päris täpselt, mis meid seitsme aasta jooksul ja pärast ootab. kui me varasemaid määruseid välja töötasime, siis meil polnud aimugi, mida tähendab kriis Euroopa jaoks ja millised meetmed on vajalikud. sellepärast mõtleksin ma siiski veel kord, kuidas me selle paneksime sisse ja kas me äkki peaksime selle panema lisasse või mitte ja kas see on hea mõte. ma olen tõesti avatud kõikidele ettepanekutele, aga nagu öeldud, ma ise veel kõhklen. teiseks, mis minu arvates huvitav oli nende ettepanekute puhul, on see, mis on äh, Äh, lõikes see kahe, see kaheksakümmend seitse kirjas nimelt, et kuidas seda programmi välja kujundada. seal oli ju komisjoni ettepanek väga piiratud, seal oli tegelikult kirjas, et ähm, äh, ettepanek, mille kaudu tegelikult integreeritud poliitikat koha peal polnud võimalik äh, välja kujundada ja tegelikult need erinevad programmid äh, rebiti kildudeks. ma näen, et Lambert ja Konstantse on siin tõesti üritanud lahendust leida ma näen ka, et nad üritasid äh, ka mitmetasandilise juurdepääsuga fondi asetust äh, kõrgemale panna ja temale juurdepääsu parandada, aga ma arvan, et me peaksime selles osas veelgi edasi arutelusid pidama. me teame, et tegemist on prioriteediga kogu määruse jaoks ja me peame mõtlema, et kas me soovime kõiki neid võtmetähtsusega prioriteete säilitada või me mõtleme, et meil on vaja mingit muud paindlikkuse elementi veel sisse kirjutada. minu jaoks on üks küsimus lahendamata, mõlema raportööri ettepanekutes on äh, kõik prioriteedid äh, ühte suunda. nimelt, et paindlikkus fondide osas, paindlikkus piirkondade osas, äh, programmide osas, jah, see on võib-olla see kergema vastupanu valimine, aga ma sain teist aru, et meil on võimalik välja töötada ka erinevate prioriteetide telgesid ja sellega siis eesmärgi poole töötada. aga integreeritud lähenemine ei tähenda seda, et kõik teljed liiguvad ühes suunas, vaid me peame vaatama, kuidas integreeritud programmid töötavad seda nii suurtes kui väikestes riikides Äh, kuidas nad erinevates piirkondades ja kohalikes arengupiirkondades äh, siis toimivad. see täitmise reservi ärakaotamine. minu arvates ei ole see väga hea, ma arvan, et me peaksime karistuse osa välja võtma ja samas äh, auhindamise osa sisse jätma, see oleks parem lähenemine, sellepärast et see tegelikult toob endaga ka kaasa programmide äh, kvaliteedi ja parema toimimise. problemaatiline on minu arvates see, et partnerluslepingut siin õõnestatakse. eriti selles osas, mis puudutab äh, seda äh, nimekirja siin ja seda ristviidet. seda ei peaks minu arvates tegema, ma mäletan, et et kui me rääkisime loogestest teedest, siis me väga pikalt võitlesime toona. ja mul on väga kahju, kui see raske võitlus siin nüüd uuesti kõrvale heidetakse ja sellepärast meie fraktsioon ka protesteerib. see, mis puudutab partnerlust, minu arvates partnerluse tähtsust vähendatakse, aga me võiksime samal ajal mõelda ka selle peale, kas me äkki sõnastaksime selle punkti ümber. minu arvates on tegemist äh, nõrgestatud kujul sõnastusega, seda me ei soovinud. samal ajal aga tehakse mitmes korras, äh, kohas ristviiteid partneritele aga kui partnerlussuhteid õõnestatakse, siis tegelikult on äh, partnerluse positsioon nõrgem ja ristviidetest ainuüksi ei ole mitte mingit kasu. Need on põhilised punktid. paljud muudatusettepanekud äh, lähevad kõik sinna suunda ja sellepärast tuleb meil leida mingi ühine lahendus. me ei ole nõus kõikide muudatusettepanekutega aga me tõesti tunnustame seda strateegilist mõttetööd, mis selle raporti taga on et üritatakse küsimust lihtsamaks muuta seda paljudes punktides, kuid ma arvan, et seda kõike oleks võimalik veelgi paremini teha. suur tänu! Otsi Vlasakit ei ole siin kohal, nii et Jonas äh, Romanži. Jonas, palun. Romanži. Madame la Présidente, merci. Je remercie. suur tänu. tahaksin tänada kõigepealt kahte raportööri ja kõiki neid, kes neid aitasid äh, selles töös. Äh, kuue fraktsioon äh, loomulikult esitab muudatusettepanekuid, mis täiendavad tehtud raporti ettepanekut, aga ma võin öelda, et põhimõtteliselt oleme me praegu tehtud muudatusettepanekutega üldiselt nõus ja nagu kolleeg Van Nistelrooy ütles, tuleb rõhutada äh, meie äh, oma komisjoni poliitilisi seisukohti. meie ülesandeks äh, on kaitsta teatavaid ühiseid seisukohti regioonide regionaalpoliitikas. komisjoni esitatud teksti kohta nii palju. see tekst ja Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, see oli makromajanduslik strateegia, mis töötati välja Euroopa Liidu, Liidu liikmesriikide jaoks, seda ei saa kohe üks-ühele rakendada ka piirkondade puhul. regioonidel on vaja toetust selleks, et omaenda strateegiat, omaenda arengustrateegiat ellu viia. olen aga nõus samas Äh, raportööri ettepanekuga äh, jätame makromajandusega seotud tingimuste esitamise välja. ühtekuuluvusfond äh, on mõeldud regioonide jaoks, kes ei peaks maksma selle eest, et riikide tegevus on olnud puudulik ähm, seoses võrreldes teiste liikmesriikidega eelarve küsimustes ja mul on ka väga hea meel selle üle, et meie oma komisjon peaaegu üksmeelselt on äh, selle sooritusreservi äh, vastu üles astunud äh, eksante tingimuste osas ma arvan, et meie komisjon peaks esitama muudatusettepanekuid lisa kohta ja iseäranis lisa neli kohta, kus on neid tingimusi kirjeldatud ja tuleb arvesse võtta neid direktiive, mis on nendes küsimustes seotud, mis on nende küsimustega seotud. piirkondade ja regioonide pädevuse küsimuses juhuks, juhiksin teie tähelepanu artiklile neliteist ja me tahaksime need ting-, kohustused, mida ri-, piirkondadele peale pannakse, sealt kõrvaldada. ja lubage mul veel paari sõnaga rääkida ka perifeersetest piirkondadest ja täiendavate kulude ümbrikest mis äh, on jäänud kõrvale, loodetavasti teiste järgmiste muudatusettepanekute vooruga äh, need tulevad jällegi sisse ja äh, tagatakse vajalik toetus minule ja minu fraktsioonile ei oleks teistsugune lähenemine vastuvõetav. ja selgitan hiljem täpsemalt meie seisukohti, kuid äh, lõpetuseks äh, partnerluskokkulepped äh, liikmesriikide pädevuses. piirkondadel on oma sõna sekka, peaks olema oma sõna sekka öelda, mitte ainult riigid ei peaks, peaks arvamust küsima piirkondadelt, selline oleks äh, nõrgem lähenemine kui ähm, äh, varasem lähenemine ja ma arvan, et mul on väga hea meel selle üle, et meie oleme oma menetluslikku lähenemist toetanud ja loodetavasti õnnestub meil oma seisukohad äh, komisjonis ja nõukogus ka läbi suruda, aitäh! Uh, uh, suur aitäh! Läheme nüüd ülejäänud kõnelejate juurde ja Jan Olbricht on esimene kõnelejate nimekirjas. ma kõnelen ka inglise keeles, sellepärast et tekst on inglise keeles me just oleme jõudnud oma tööga lõppstaadiumisse ja tahaksin tänada raportööre selle teksti eest, mille nad on ette valmistanud. selles tekstis on väga palju olulisi elemente, aga mina jagan Konstanz Kreeli seisukohta, et see määrus peaks olema aluseks teistele ning need otsused, mis me üldmääruse osas langetame, mõjutavad meie eh, komisjoni ja kogu parlamendi seisukohta kogu määruste paketi osas. niisiis eh, mõned nendest eh, otsustest on tõesti väga olulisega tähtsusega kogu meie edasiseks tegevuseks ja äh, Regionaalarengu Fondi raportöörina tahaksin äh, omalt poolt esitada mõningad seisukohad. äärmiselt oluline on äh, selle ühise strateegilise raamistiku küsimus meil on olemas äh, ühine ettepanek äh, viie pro-, fondi programmide osas äh, ja meil on siis veel nõndanimetatud siis ühise strateegilise raamistiku fondid, sealt on eraldi kõrvale pandud veel ühtekuuluvusfond. küsimus on aga praegu selline, et kas see dokument, kus kõik need eh, seisukohad on välja toodud, on, on tegevuskava või on see eraldi, eraldi dokument, kas sellel on juriidiline jõud või ei? Äh, komisjon on algusest peale välja pakkunud delegeeritud aktid. nüüd me oleme aga jõudnud sellisesse olukorda, et see tekst, mille alusel me töötame, tekst, mis on komisjoni poolt välja pakutud, on selline, et see ei saa lihtsalt olla juriidiline tekst. komisjon on just näidanud, et ei suuda koostada selles valdkonnas juriidiliselt siduvat teksti. nii et, et meie võime nüüd reageerida kahel viisil. kõigepealt me võime nõustuda komisjoniga ja öelda, et tõepoolest juriidiliselt siduvat teksti ei ole või võimalik koostada, tegemist on lihtsalt informeeriva tekstiga või suunistega või millegi taolisega. niisiis me saame olla komisjoniga nõus või me võime siis äh, leppida sellega, mida raportöörid välja pakkusid, jah, äh, aktsepteerime seda ühist äh, strateegilist raamistikku, aga teksti teeme hoopis teistsuguse, teeme selle juriidilise teksti. nii et, et mulle tundub, et raportöörid on välja pakkunud midagi uut, et me jätame pealkirja alles, aga teksti sisu muudame täielikult Äh, palume, et komisjon juriidiliselt äh, selgitaks, kuidas need fondid üksteist täiendama hakkavad, kuidas need viis fondi seda tegema hakkavad, kuidas me saame need ühise, selle ühise programmeerimised ka tegelikkuseks teha. mulle tundub, et see on see eesmärk, äh, mida me muidu saavutada ei suuda sest et mida rohkem me seda äh, ühist lähenemist äh, arutame, seda sektoripõhisemaks asi tegelikult läheb. niisiis, ma olen seisukohal, et ainus võimalik reaktsioon meie poolt on koostada uus tekst, see on loogiline. huvitav on ka see, et komisjoni poolt välja pakutud tekst on tegelikult väga kasulik, aga see ei ole juriidiliselt siduv tekst, see on kasulik suunisena ja ütleksin nüüd midagi ka mitte avalikult, tegemist on lõksuga, kuhu komisjon on sattunud. Nad lubasid meile meetmeid selles äh, ühises strateegilises raamistikus, nad lubasid selgeid investeerimisprioriteete seetõttu ma leiangi, et me saame reageerida ainult nii, nagu ma ütlesin arvestame selle teksti väärtusega, aga ärme käsitleme seda kui juriidiliselt siduvat teksti. teiseks, eh, teiseks tahaksin öelda seda, et eh, loomulikult ma toetan seda, et see ühine strateegiline raamistik pannakse lisasse, aga tegeldakse ka selle fondide teineteise täiendamise põhimõttega ja ma loodan, et et selles juriidilises tekstis on olemas ka see mitme fondi süsteem, sest minu meelest on mõistlik selline süsteem luua siis veel äh, leping, partnerluslepingute küsimus. jutt ei ole siin tegevusjuhistest, see oli nõukogus väga elavate arutelude allikaks, mis selles tegevusjuhises peaks olema partnerluslepingute puhul. ettepanek Äh, oli äh, veel äh, aega võtta selles küsimuses, aga nii palju, kui mina aru saan raportööride jutust, siis nemad tegid ettepaneku, et kõigepealt on vaja partnerluslepinguid ja kui need partnerluslepingud on juba alla kirjutatud ja heaks kiidetud, siis järgmisena tulevad tegevuskavad niisiis selline lähenemine väljendab, vähe, välistab siis samal ajal äh, Äh, rakenduskavade ja partnerluslepingute sõlmimine. mulle tundub, et selline lähenemine on õige, aga see ei ole äh, see seisukoht, mida on väljendanud komisjon tegelikult me tugevdame praegu partnerluslepingute rolli, me ütlesime, et need tuleb kõigepealt heaks kiita. ja mõned äh, elemendid, mis on natuke vähem olulised, tahaksin raportööridelt teada, mida nad mõtlevad, kui arutades finantsinstrumente, võtavad nad kasutusele väljendi äh, suured ja konkreetsed eesmärgid. suuri, suurtest eesmärkidest ma saan aru, aga mis need konkreetsed eesmärgid on? see tuleks selgemalt välja tuua. mul on probleeme ka artikliga seitseteist. oma muudatusettepanekus te teete ettepaneku ma siin üritan tsiteerida. komisjon peaks hindama esitatud informatsiooni ja võib osutada, kohendada programmi ning peatada kõik või äh, osad vahemaksed vastavalt äh, fondi jaoks konkreetselt kehtestatud reeglitega. regionaalarengu fondi puhul äh, maksete peatamise kohta mingeid reegleid ei ole ja seetõttu ma tahaksin teada, et mida te siin konkreetselt mõtlete. ma tean, et ühtekuuluvusfondi puhul Maastrichti lepingu alusel on olemas reeglid, kuidas makseid saab peatada, aga Regionaalarengu Fondi puhul selliseid äh, reegleid ei ole. nii et, et tahaksin teie tähelepanu sellele juhtida. Äh, see oleks minu poolt hetkel kõik ning tänan teid selle eest, et te olete siia sisse toonud ka nende kriteeriumite nime, nimekirja äh, me eile arutasime neid funktsionaalseid kriteeriumeid, eile igatahes meid ei huvita mitte üksnes linnad iseenesest, vaid ka äh, nende ümbruse, ümbrus. aitäh, Jan. Äh, proua Ernst järgmisena. jah, suur tänu. siin on väga palju kiiduväärset juba ära öeldud äh, selle kohta, mida raportöörid meile äh, on siin edastanud. olen väga paljude asjadega nõus, makromajanduslikud tingimused, et need kõrvaldatakse, on väga hea, äh, siis äh, reserv äh, ja, ja sel, selle väljavõtmine on minu arvates ka väga hea. ja minu arvates on siin veel üks lõige, kus tegelikult veel kord viidatakse toimimisele ja tulemustele, minu arvates on see väga hea see, mis muudatusettepanekus seitsekümmend kuus öeldakse, et meil on rohkem aega vaja programmide jaoks, see on minu arvates ka väga hea ettepanek, mille kallal võiks edasi töötada. mind isiklikult rõõmustas see, et demograafiline tegur on ka kaasatud, tegemist on küsimusega, mis meie jaoks on väga südamelähedane ja ka käibemaks oleks üks võimalus, mille kaudu seda teha. eks ante tingimused ma arvan, et seal tuleks põhjalikult veel järele mõelda, kas need asjad toimivad nii, nagu te olete selle ettepaneku teinud. minu arvates on see täiesti õige, mida te siin soovite saavutada, nimelt et see oleks seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, aga kuidas seda kõike korraldada? võib-olla tuleks seda ettepanekut hoopis teistmoodi vaadata, sellele teistmoodi läheneda ja öelda, et nii peaks see olema ja mitte teisiti, ehk et me teeksime siin nii-öelda vahet ettepanekute vahel, mida on teinud komisjon. ma arvan, et sellise äh, sõnastusega võiksime me veel natukene mm, tööd teha. siis nüüd see nimekiri. ma mõtlesin, et mis oli teie mõtetes, kuidas te seda kriteeriumite nimekirja endale ette kujutate mina olen skeptiline, ei oska sellega osas midagi praegu ette võtta. prioriteetide teljed äh, ja eesmärgistatus äh, selle küsimuse tõstatas ka proua Schröter, äh, olen temaga täiesti nõus, siin on veel vaja arutada. ja muidu mulle tundub, et teises osas tulevad veel kvooti temaatiliste eesmärkide akrediteerimise ja bürokraatia vähendamise kohta veel ka ettepanekuid. ma vähemalt ootan ja loodan seda. ja viimane punkt, finantsvahendid, ma arvan, et seda arutelu oleks vaja veel kord pidada. mida me tõesti tahame finantsvahendite osas, millise, milline on meie konkreetne ettekujutus, ma arvan, et seda tuleks selgemalt sõnastada see oleks minu arvates vajalik. aga muidu on tõesti tegemist väga hea projektiga, sellega on võimalik edasi minna ja palju õnne! aitäh! Vladimir Manka järgmisena. aitäh! ma võtan esimest korda siin komisjonis sõna, ma olin eelarve kontrolli komisjoni liige, tegutsesin seal kaheksa aastat ning vastutasin just nimelt eh, kahe tuhande kümnenda aasta eelarve eest. kõigepealt eh, tahaksin tänada raportööre tehtud töö eest. Nende raport on väga heaks aluseks tulevasele tööle kuskil seitse aastat tagasi osalesid komisjoni esindajad eelarvekomisjoni eh, istungil ning ütlesid, et nad peavad kärpima neid vahendeid, mis on eraldatud liikmesriikidele kümne protsendi võrra, sellepärast et neid vahendeid eh, ei suudeta ära kasutada. tollal olin ma ühe linna, linnapeaks ning eh, mul olid otsesed kogemused nende vahendite kasutamisega, neid kogemusi näitasid, et läks kaks aastat selleks, et komisjonilt üldse mingisugust raha ka saada, see bürokraatia oli kohutav. pärast komisjoni külaskäiku meie eelarvekomisjonis toimusid meil ka arutelud ning meil õnnestus vähendada seda bürokraatiat, ometigi Äh, äh, lihtsalt äh, viidi see bürokraatia siis üle liikmesriikide tasandile. liikmesriigid on erinevad ja need reeglid, ähm, mis kehtivad, on samuti erinevad. me peame tegema kõik selleks, et vähendada halduskoormust, peame tegema jõupingutusi selleks, et reegleid selles valdkonnas ühtlustada. härra Kotmanis oma sõnavõtus mainis seda, et me kas suudame vahendeid hästi kasutada või oleme selles vallas pisut laisad. minu arvates on kõige olulisemaks siin aga hoopis reeglid. praegu vastutan äh, Slovakkias väga suure piirkonna eest. paljudel riikidel on väga kehv infrastruktuur ja tooksin mõned konkreetsed näited takistuste kohta, millest liikmesriikidel tuleb jagu saada. Äh, oletame näiteks, et teil on sillad ja oletame, et järsku leiab aset üleujutus, mis äh, loomulikult mõjutab teie sildade kaasajastamise plaane. kui te olete saanud Euroopa Liidult raha, mida tuleb omalt poolt kaasrahastada, siis nende üleujutuste tõttu te peate oma tegevust korrigeerima ning korraga te olete olukorras, äh, kus teil tekivad kulud, mis ei ole enam toetuskõlbulikud Äh, siit võib tekkida tõsiseid probleeme ja need probleemid on seotud just nimelt äh, kaasrahastamise raamistikuga. ma arvan, et me peame olema paindlikumad äh, selleks, et selliseid probleeme lahendada igatahes ootan huviga seda tööd, mis meil siin komisjonis ees seisab ja ma loodan, et meil õnnestub paika panna head reeglid järgmiseks finantsraamistikuks. Alain Kadõk. Oui, merci, euh, Madame la Présidente suur tänu, lugupeetud esimees, kõigepealt tahaksin tänada Constance'i ja Lambert'i tehtud töö eest. nii nagu ka kolleegid on seda eelnevalt teinud, kiidusõnad olid ära teeninud. ja siis äh, ühine strateegiline raamistik delegeeritud aktina, see ei ole vastu võetud, vaatav meile Äh, see ei tohiks, seda ei tohiks kaasotsustamise alt välja võtta. samuti asjaolu äh, sooritus reservatsiooni kohta. see ei ole tegelikult äh, õige mõte, seda tuleks siis täielikult välja juurida. mis puudutab ex-ante tingimusi, siis ma arvan, et see aitaks fondide kasutamissuutlikkust parandada, kuid see ei tohiks nagu võib tekkida oht äh, tuua kaasa täiendavat halduskoormust, nii et äh, tuleks äh, väga ettevaatlikult siin tegutseda, aga huvitav on see mõte igal juhul. mina toetan makromajanduslike tingimuste seadmist, nagu te teate, olen kuulanud kolleegide arvamusi, kuulasin Konstantsi arvamust siin muuhulgas ähm, ja mõistan, et see meede võib me piirkondi karistada äh, riigieelarvega seotud probleemide eest, äh, millest vastutavad tegelikult äh, ju riigid kui sellised. ühtekuuluvuspoliitika aga ei tohiks käia, olla eraldi riikide üldistest pingutustest ja suundumustest. selle, seda tuleks ka arvesse võtta. lõiked kolm ja neli artiklist kakskümmend on välja jäetud ja siin räägitakse siis vähe saavutanud piirkondadest programmiperioodi keskel, mina arvan, et need lõiked peaksid alles jääma. me tahaksime sooritust toetada sisuliselt ja kindlasti neid lõike tuleks teistmoodi sõnastada, aga vältida seda, et sanktsioonid oleksid liiga automaatsed, liiga radikaalsed, kuid sisuliselt äh, võiks selline asi siiski alles jääda. ja lõpetuseks ütleksin, et mis puudutab äh, makropiirkondade koos, tegevuse kooskõlastamist, äh, see, see, siin on vaja öö, öö, sellist makromajanduslikku strateegiat, samuti territoriaalsed äh, erinevaid äh, rahvaid hõlmavad äh, pingutused, investeeringud oleks samuti asjakohased. nii palju siis praegu. me jätkame arutelusid raportööri ja variraportööridega, suur tänu! suur aitäh! Toomas Porember järgmisena aitäh! daamid ja härrad, meie siin komisjonis oleme selle teemaga tegelenud juba paar kuud. oleme arutanud ühtekuuluvuspoliitika tulevikku väga murettekitav on see, et me hiljuti saime teada, et ühtekuuluvuspoliitika alaseid õigusakte pole võimalik vastu võtta enne mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmist. nii et, et me sisuliselt tegutseme ilma rahalise aluseta, mis peaks ometigi olema väga oluliseks osaks sellest dokumendist, millega meie tegeleme. ühtekuuluvuspoliitika on äh, väga äh, kerge sihtmärk puhastoetajatele riikidele. Äh, info, mis Luksemburgist meieni jõudnud on, on üsna murettekitav mis puudutab äh, neid summasid ja äh, toetuste kasutamise võimalusi, ühtekuuluvuspoliitika eelarve kärpimist, kõik see teeb tõesti muret ning ma arvan, et me peaksime sellega siin oma komisjonis ka arvestama. Äh, poliitiline kontekst on meie tegevuses väga oluline mis puudutab nüüd neid konkreetseid raporteid, siis tahaksin tänada raportööre enamus nende ettepanekutest on väga head. mul on väga hea meel selle üle, et makromajanduslikud tingimused on välja jäetud. mina äh, leian, et ka äh, käibemaks äh, peaks olema siis toetuskõlbulik. samuti peaksime me rohkem tugevdama makromajanduslikku strateegiat, me peaksime rõhutama seda, et makroregioonide strateegia tegevuskavad on äh, sellised vahendid, mis teenivad ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, need peavad andma panuse kogu Euroopa Liidu arengusse ning ECR fraktsiooni nimel ütlen, et me esitame mõned muudatusettepanekud, kõneleme ka raportööridega. me oleme selle piiri kahe koma viie protsendi peale viimise vastu, meie arvates ei ole sellest kasu äh, nõrgematel riikidel või nendel riikidel, kes äh, finantskriisi küüsi satuvad. suur aitäh raportööridele, enamik ettepanekuid on õiges suunas. ning ma arvan, et need küsimused, mida ma tõstatasin, leiavad käsitlemist läbi muudatusettepanekute, mille meie fraktsioon esitab loomulikult üritame me äh, kinni pidada ka meie komisjoni seisukohtadest. aitäh! Äh, le mulțumesc raportorilor Constant. Suur tänu! Tahaksin kõigepealt Konstantset ja Lambertit äh, tänada. Te tegite juba ettepanekuid, mis on väga head ja parandavad teksti suurel määral. ma olen selle kõigega nõus. tahaksin ühe aspekti juurde tulla, nimelt avaliku ja erasektori partnerlused. kui te vaatate praegu lõiget äh, viiskümmend neli nende operatsioonide kohta, mis äh, peavad tulu tooma, siis praegune komisjoni arvestamismeetod on selline, et tegelikult äh, avaliku ja erasektori partnerlus äh, jääb tagaplaanile. Öeldakse komisjoni ettepanekus, et järgmises äh, planeerimisperioodis peaks olema kaks arvestusmeetodit ja see toob endaga kaasa selle, et kinni ei peeta õiguslikust järjepidevusest, nii et meil on vaja siin paremat lahendust me peaksime arvestamismeetodit niimoodi paika panema, et ta oleks täiesti selge, nii nagu see lõikes viiskümmend neli allpunktis üks A kirjas on. peame hoolitsema ka selle eest, et abikõlgulippuse reeglid kehtiksid nii ainult nende projektide jaoks, mida viiakse ühise äh, poliitika raames ähm, läbi, sest ainult niimoodi on meil võimalik tagada tasakaal avaliku ja erasektori vahel. siis ähm, läbipaistvuse küsimus. Äh, me peame nõudma komisjonilt äh, ka programmeerimisdokumente ähm, operatsionaalsete programmide kohta niimoodi on meil võimalik tagada rohkem läbipaistvust ja kodanikel on võimalus anda oma panus, mis peaks olema ka komisjoni eesmärgiks. ja seda enne, kui viimased äh, otsused projekti osas vastu võetakse. ja siis on siin väga palju keskendatud informatsiooni ja konsulteerimisvahenditele ja seda kohalikele omavalitsustele, mitte aga VKE-dele. kui me tahame aga järjekindlad olla oma eesmärkide täideviimisel, siis peaksime me kaasama ka VKE-d. ja siin peaksid liikmesriigid nüüd informatsiooni, konsulteerimis- ja väljaõppemeetmeid kasutada andma selleks, et tagada tõhusust ja et tekiks dialoog nii kohalike omavalitsustega kui ka VKE-dega. siis partnerlusleping. ma usun, et tuleks tervitada seda, et mõlemad raportöörid on teinud ettepaneku kolm kuud asendada kuue kuuga. see on väga mõistlik lähenemine ja väga mõistlik ettepanek. et äh, partnerluslepingu sõlmimise tähtaega pikendatakse, samal ajal tuleb aga liikmesriikidele panna ka kohus pidada nõu ka piirkondade ja kohalike omavalitsustega, sest me räägime alati ju mitmetasandilisest äh, valitsemisest. aga seda tuleks siis ka tõesti rakendada, see on praegusel hetkel liiga nõrgalt sõnastatud siin tuleks tõesti eh, pea, seal peaks olema kirjas inglise keele sõna must, et nad peavad seda tegema. et nad peavad kohalike piirkondadega nõu pidama, muidu see jääb liikmesriikide kaalutlusõiguse alla, kas nad seda teevad või mitte. ja me ei täida üldsegi seda mitmetasandise valitsuse nõuet. samal ajal tervitan seda ettepanekut äh, Ähm, välja võtta makromajanduslikud tingimused. kolleeg Ivar Skotmanis äh, ka tegi selle ettepaneku ja ALDE ei toeta seda ettepanekut mitte põhimõtteliselt, kuid on väga tähtis, äh, kuidas me saaksime läbirääkimisi pidada selles küsimuses. väga tähtis on vaadata ka seda signaali, mis tuli kolmeteistkümnendalt liikmesriigilt Luksemburgist. Nad ütlesid, et nemad on nende tingimuste vastu. Dear colleagues, just allow me for a comment. Äh, kolleegid, ma ei hakka piirama teie kõneaega, sest et on väga oluline, et me tõesti saaksime kõik oma seisukohad välja öelda, aga aeg hakkab meil otsa saama nii et, et äh, ma oleks tänulik, kui te natuke lühemalt räägiksite. suur tänu. tegemist on väga tähtsa raportiga ja seda me peaksime arvestama, kui me räägime muudatusettepanekutest. ja väga paljud muudatusettepanekud on tehtud, et me tõesti selle äh, reservi kaotaksime. Äh, meil on vaja rohkem äh, luua stiimuleid, mitte karistusi, selleks et planeerimistöö, läbiviimistöö ja hindamine oleks korralik. karistused ei ole eesmärgipärased, karistustega ei ole võimalik ka mitte midagi muuta. peale selle on meil vaja väga selgelt sõnastada ka piirkondade kaasamine nendesse maksetesse, mis neid otseselt puudutavad. praegused äh, reformid ei toimi ja väga paljudes liikmesriikides on see ka välja tulnud. meil on vaja regioonide kaasotsustusõigust äh, programmide ettevalmistamisel ja planeerimisel ja samamoodi tuleb äh, pro-, piirkonnad ka partnerluslepingutesse kaasata, samamoodi nagu ka programmide hindamisse. see peaks olema selline säte, mis oleks kirjas ka üldises määruses, selleks et seda määrust veelgi tugevamaks muuta või vähemalt tuleks see panna paika käitumisjuhistes. nii et me ei tohi seda lihtsalt kui mingit vagast soovi vaadata ja asjade käik on näidanud, et kui me oleme kaasotsustusmenetluse kaudu protsessidesse kaasatud, toimib kogu menetlus paremini. ja seda tuleks äh, arvestada ka nende programmide puhul, mis praegusel hetkel kehtivad. erinevad fondid peaksid üksteist täiendama, see on kohe kindlasti tähtis Euroopa Liidu tasandil, aga meil tuleb toetada ka liikmesriike ja nende piirkondi selleks, et nad seda täiendavat põhimõtet arvestaksid oma planeerimistöös. planeerimistöös peaksid nad arvestama kõikide erinevate võimalustega, selleks et meil oleks võimalik erinevalt täiendavalt kasutada erinevaid võimalusi ja et me lihtsalt ei keskenduks mitte ainult ühele või paarile programmile ja ei teeks siis nii-öelda kilplaste tööd. võib-olla oleks võimalik äh, vaadata seda toimimisreservi, äh, tulemuste reservi kui äh, auhinda, siis oleks sellel asjal tõesti mõtet kui mõni piirkond suudab tõesti edukalt tagada jätkusuutlikku arengut, kui suudab täita keskkonnatingimusi ja tagab sotsiaalse kokkuhoidmise, siis oleks väga tähtis, et me saaksime kasutada ka seda ähm, toimimise reservi ja selle vahendeid. me ei peaks sellele küsimusele majanduslikult lähenema ja me ei peaks vaatama seda reservi kui kasutamata finantsvahendeid. nii et tõesti, võib-olla oleks võimalik seda meedet teist, teisel kujul kasutusele võtta. siis veel üks äh, ettepanek, mis tuli ka sotsiaalse ühtekuuluvuse arutelus äh, välja. nimelt abikõlbulikkuse kriteeriumid äh, tõuke ja ühtekuuluvusfondidele artiklis kaheksakümmend kaks üldises määruses räägitakse statistilisest perioodist kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kaheksa ja seal äh, pannakse paika regioonid. see kehtib nii tõukefondide kui ka ühtekuuluvusfondi jaoks, aga seda siis aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üheksa. kuid kriisi tõttu on siin asjad muutunud ja olukord erinevates ri-, piirkondades on väga palju muutunud. me peaksime mõtlema selle peale, kas me äkki ka viimaseid statistilisi andmeid ei peaks arvestama selleks, et arvestada kriisimõjusid, vähemalt äh, andmeid kuni aastani kaks tuhat üheksa, see on väga tähtis nii regionaalse arengu kui ka piirkondliku ühtekuuluvuse tagamiseks. see on tähtis ka mõeldes üldisele määrusele, aga ka üksikutele äh, reeglitele, mis on paika pandud fondidele suur tänu ja Viktor Postinaru! Thank you very much indeed! aitäh! ma tervitan ja toetan neid muudatusettepanekuid ja seda mõttekäiku, mis selle üldmääruse taga on. me näeme, kuidas läbi tiheda koostöö kõik fraktsioonid saavad saavutada väga tugeva toetuse ja raporti, mis on väga oluline meie läbirääkimisteks nõukoguga. niisiis, minu arvates on selline koostöö väga hea ja väga positiivne. teiseks, mulle meeldiks väga, kui partnerluslepingutes ja seejärel ka nende lepingute läbiviimises tugevdatakse liikmesriikide institutsionaalset ja halduslikku suutlikkust. minu jaoks on see oluline mitte ainult sellepärast, et äh, paljudes liikmesriikides täna on väga suuri probleeme, vaid arvestades neid uusi, äh, seda uut äärmiselt keerulist äh, ühtekuuluvuspoliitikat, mida on äärmiselt keeruline ellu rakendada, on väga oluline, et meil oleks institutsionaalne ja halduslik suutlikkus ning see, kuidas liikmesriigid ähm, oleks kohustatud midagi sellist tegema, äh, oleksid kohustatud looma hästi toimima haldussuutlikkuse, äh, on midagi, mida tuleb kõigepealt mainida partnerluslepingutes ja siis tuleb paika panna äh, tegevusjuhises äh, ranged siduvad reeglid, ma tean, et paljudele liikmesriikidele see ei meeldi, aga ühtekuuluvuspoliitika paremaks ellurakendamiseks, paremate tulemuste saavutamiseks on see ainukene võimalus, kuidas me saame asju muuta. teine küsimus, äh, Euroopa ühendamise rahastu, mis on osaks üldmäärusest. nagu te teate, sellega seonduvad äh, mured, mured liikmesriikide poole pealt äh, ning äh, probleem on, probleemi asetus täna ei ole vastuvõetav. minu seisukoht ja minu üleskutse teile pärast paljusid üle, läbirääkimiste voore väga paljude sidusrühmadega on selline pärast konsultatsioone Regio ja Movi peadirektoraadid peaksid tulema välja ühise ettepanekuga, mis üritab arvestada nii palju kui võimalik nende muredega, mis eksisteerivad, hoolitsemaks selle eest, et see Euroopa ühendamise rahastu mitte heaks ei kiideta, vaid et see ka tõesti tegu, tegutsemisvõimeline on. ning ma arvan, et parlament saab seda ideed toetada ainult siis, kui kõik mured on rahut-, äh, lahendatud ja kui volinikud Haan ja Kallas on ühiselt alla kirjutanud dokumendile, mis annab meile poliitiliselt tagant, tagatised, et need kaks lähenemist on ühendatud selles äh, tugevas äh, ühtse Euroopa, Euroopa ühendamise rahastus. sellepärast, et Äh, muidu ma ei saa kuidagi leppida sellega, et ühtekuuluvusfondist tuleb kümme äh, miljardit äh, eraldada teise fondi, see on väga suur summa, nii et, et ma vajan tõesti tagatisi, niisiis aitäh ja tahaksin veel kord tänada kahte raportööri muljet avaldava töö eest. Luis Salgas. Eh, suur tänu. proua esimees, ka mina tahtsin õnnitleda raportööri tehtud töö eest ma arvan, et äh, see on väga tähtis, eriti kui me räägime uuest äh, programmeerimisraamistikust ja tegemist on palju komplekssema raamistikuga, seda nii tema ülesehituse kui ka rakendamise osas ja raportöörid on väga huvitava ettepanekuga välja tulnud, nad ei taha mitte ainult piirkondi kaasata ja sellega hoolitseda selle eest, et regionaalprogrammid vastavalt partnerluslepingutele saaksid kohe alguse. ja siin räägitakse aastasest pikkusest, enne kui on võimalik rääkida programmi toimima hakkamisest. kuid just kriisi ajal ei saa me aega kaotada erinevate finantskonstruktsioonide äh, üle mõtlemiseks, sellepärast tuleb meil kohalik tasand ka uute programmide defini-, uue programmperioodi defineerimisse kaasatada. nii et äh, kohalikud omavalitsused tuleks kaasata ka mõeldes just uute investeeringute peale. olen täiesti nõus ka sellega, mis puudutab makromajanduslikke tingimusi mõelge näiteks äh, autonoomsete piirkondade peale. meil on piirkondi Euroopas, mis on programmide läbiviimise eest vastutavad, kuid millel on praegu makromajanduslikud tasakaalunihked. kas neid tuleks nüüd karistada? kas neid tuleks karistada sellepärast, et äh, riik ei pea kinni stabiilsuspaktist? minu arvates see ei ole õige ma leian, et äh, raportööridel on selles mõttes täiesti õigus. ja veel üks asi, ühtekuuluvuspoliitika. peaks kohe kindlasti keskenduma raskuskeskmetele. temaatiline keskendumine on praegusel hetkel küll õigustatud, kuid kui me räägime siin äh, tem-, baasdemokraatiast, siis meil on vaja ka paindlikkust selleks, et me saaksime kõik need erinevad erinevused erinevates regioonides äh, kaotada, see on ju tegelikult ka probleemiks ja praeguse olukorra põhjustajaks ja seetõttu peaks fondide vahendeid ka nende lõhede kaotamises kasutama. näiteks äh, äärealadele mõeldud vahendite kärpimine negatiivseks näiteks selle kohta, kuidas me kaotame silmist eesmärgi, mis oli paika pandud nende fondide loomisel. suur tänu ja kolleeg Sanchez Schmidt, palun! Marie-Therese, could somebody just no she was not sleeping, I was looking at her. ta tõesti ei maganud, ma ausõna nägin ise ka, et ta ei maganud, ta oli väga huvitatud äh, lugemisest. vabandust, lugupeetud esimees, äh, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, äh, minu meelest kajastab see päris hästi meie viimaste kuude jooksul toimunud arut-, arutlusi, mul on teist, mis puudutab äh, strate-, ühise strateegia äh, juriidilist äh, muutumist, eks ante tingimuslikkust, partnerluslepingute, lepinguid ja territooride, territoriaalsete eesmärkide par-, võimalikult head kajastamist, siis linnaarengu projektide nimekiri on välja võetud, see on väga hea, aga igal juhul raportöörid on väga hea töö teinud, aga kahekümne esimese artikli üks väike osa peaks alles jääma, sellepärast et me tahaksime, et tõukefonde kasutatakse tõesti majanduskasvu soodustavatest investeeringute jaoks kuuekümne kuues muudatusettepanek, raportöör ei ole mõelnud selle peale, et temaatiline kontsentratsioon võib ära kaduda, mis puudutab muudatusettepanekut kakskümmend kuus, raportöör on sinna sisse toonud sõna territoriaalne, see lähenemine mulle meeltmööda, aga miks me ei lisaks seda samuti ka partnerluslepingutesse ja operat-, fakultatiivsetesse kokkulepetesse ja see territoriaalsus peaks olema kajastatud kõikidel planeerimistasanditel. ootan põnevusega raportööri uusi muudatusettepanekuid ja tänan veel kord raportööri tehtud töö eest. suur tänu, Jens Nilsson, palun. Thank you, thank you very much, sorry. I will be very brief. suur tänu, teen lühidalt olen äh, meie Euroopa Parlamendi uus liige ja ka ma pean tunnistama, et äh, siiani tehtud töö on mulle tõsiselt muljet avaldanud, arutelud äh, meie komi-, komisjoniga ja raportööride tehtud töö. ma olen siin Euroopa Parlamendis küll uus, kuid ühtekuuluvuspoliitikaga praktikas olen ma tegelenud juba aastaid, olen teinud seda linnapeana, ja piirkondliku töö tasandil juba üheksakümnendatest aastatest alates. ja oluline on see, minu meelest, milline on meie vaatenurk ja minu jaoks on kõige olulisem piirkondadevahelise partnerluse elemente see on kõige olulisem selle poliitika elluviimise seisukohast äh, ja on oluline, et piirkonnad suudaksid edukalt äh, piirkondlikule arengule kaasa aidata. Äh, ja sellest seisukohast lähtuvalt kavatsen ma ka raportööriga koostööd jätkata ning piirkondade partnerlussuhet välja tuua. suur tänu! jah, meie arutelu lõpp möödus nii kiiresti, et ma ei osanud seda ettegi arvata. komisjon, kas soovite vastata praegu või pärastlõuna? kümme minutit on meil veel aega. suur tänu, äh, lugupeetud esijäänu. kõigepealt tahaksin ka mina tänada meie raportööri ja kiita teda tehtud töö eest, äh, määruse töö määruse ettepanek sisuliselt ja keerulisuse poolest oli suureks väljakutseks kindlasti teile ja ähm, viimaste kuude jooksul oleme olnud tunnistajaks sellele, kuidas selle toimiku eest vastutav raportöör on võtnud kõiki vajalikke meetmeid, et muudatusettepanekuid läbimõeldult esitada. ja komisjoni seisukohast loomulikult ähm, on mõningatega seoses probleeme, ma räägin täpsemalt, kuid üldine arusaam raportööri poolt on väga hea ja üldiselt me toetame, meil on hea meel ka selle üle, et meie mõt-, võtmepõhimõtete suhtes üldsätete määruses suur toetus. komisjonil ei ole olnud piisavalt aega, et teie muudatusettepanekuid põhjalikult läbi vaadata ja loomulikult äh, on tegemist muudatusettepanekutega, mis, äh, millega töötavad erinevad komisjoni talitused ja ma siis praegu kommenteeriksin ainult mõningaid neist, kus meil on selged seisukohad äh, kohe käepärast võtta. partnerluse põhimõte, meil on väga hea meel, et partnerluse põhimõtte toetuse toetamist ja tugevdamist on toetatud komisjoni ja personali töödokument tegevusjuhendi kallal on nüüd jõudnud lõppjärku, kahekümne neljandal aprillil võeti see vastu ja on nüüd edastatud parlamendile. ja tegemist on siis dokumendiga, mis kajastab komisjoni nägemust tegevusjuhise sisust, seal on ära toodud konkreetsed põhimõtted, millest lähtuvalt partnerluse põhimõte peaks ellu viidama kõikidel planeerimis- ja rakendustasanditel partnerlusprogrammide raames. ja loomulikult tahaksime seda teie komisjonile tutvustada, kui õige aeg käes ja sellega seoses äh, ütleksin ma, et äh, muudatusettepanekutest nähtub, et te soovite sisse viia kahe rööp, kahe äh, osalist lähenemist, kus eristatakse kohalikku tasandit, piirkondlikku tasandit ja teisi partnereid ja komisjon suhtub sellesse teataval määral reservatsioonidega, me võib-olla ei ole nii suurt eristatust, liigitatust sisse viinud. partnerluse mõiste hõlmab meie nägemuses kõiki partnereid ja äh, loomulikult erinevatel tasanditel see partnerlus praktikas rakendub erinevalt, kuid äh, partnerluse kontseptsioon on üldine hoolimata sellest, et äh, erinevatel tasanditel partnerlussuhtes äh, on erinevad rollid. on ka terve rida muudatusettepanekuid, mis äh, soovivad selgitada või tugevdada elemente, mis on ka meile meeltmööda, nagu näiteks eks-ante tingimused meil on väga hea meel, et te toetate seda põhimõtet ja et te toetate see, seda, et mehhanismist võib olla kasu kulutamise sihipärasemaks ja tõhusamaks muutumise eesmärgi saavutamiseks ja me püüame seda investeeringute liikidega seostada. leiame, et ähm, kõik sellised ettepanekud on eesmärgipärased. samuti artikkel kuuskümmend üks programmi valdkonna ettepanek on meile mööda, meeltmööda, samuti Kontrolliamet ja Haldusamet, artikkel kolmteist, lisatud tekst on kooskõlas komisjoni oma seisukohtadega üks oluline küsimus on äh, planeerimise paindlikkus. meie leiame, et teatavatel tingimust, teatavatel tingimustel peaks olema täielik paindlikkus, äh, piirkondade kategooriate lähenemine on meie seisukohtadega kooskõlas ja teatavatel juhtudel, küll piiratud arvul juhtudel, erinevate temaatiliste eesmärkide kasutamine äh, finantseerimise tagamisel äh, peaks olema võimaldatud, kuid see peaks olema siiski piiratud, seda paindlikkust on vaja, äh, juhul kui rahastamise allikad on piiratud, kuid see peaks siiski olema piiratud, ei tekiks oht, et meie sekkumisloogika kui selline satuks ohtu ja meie peamiseks eesmärgiks on siiski majanduskasvu soodustamine ja teha selle tegemine nii, et sellel oleks ka, oleksid ka praktilised näitajad Äh, rahastamisvahendite kokkusegamine, ühte patta panemine äh, on aga meile vastumeelt. Ähm, eelarve haldamise seisukohast tuleks erinevad fondid lahus hoida ja äh, ühe sama prioriteedi puhul erinevate fondide kokkusegamine meie meelest kasulik ja isegi mitte võimalik, kui tegemist on erinevateks sihtotstarveteks ette nähtud fondidega ja nagu te näete komis-, teate komisjoni ettepanekus äh, oleme me ette näinud, et äh, konkreetset tegevust saab küll rahastada erinevatest fondidest, äh, kuid prioriteetide puhul ei pea, ei pea me seda vajalikuks. siis mõningad muudatusettepanekud, millega seoses meil on probleeme. kõigepealt programmide esitamise tähtaeg, partnerlusleping peaks olema siis kuue kuu jooksul pärast määruse vastuvõtmist ja seejärel operatsiooni operatiivne programm esitatakse kolme kuu jooksul pärast partnerluslepingu vastuvõtmist. ja selle eesmärgiks on, et partnerlusleping kui selline on strateegilise dokumendina kõige olulisem. aga sellega seoses on meil vaja teatavaid reservatsiooni äh,, aeg nimelt äh, kui me lähtume, teeme, tegutseme niiviisi, siis äh, programmide vastuvõtmisel tekib viivitus ja ka rakenduses tekib vii-, viivitus. me tahaksime võimalikult kiiresti need programmid vastu võtta, komisjoni seisukoht on selline, ja teiseks hierarhia küsimus, partnerluse äh, leping ja programm kui selline see suhe on ähm, märksa keerulisem kui äh, see, et äh, partnerluslepe peab eelnema äh, programmile kui sellisele ja see selline lihtsustamine ei aitaks hästi kajasta liikmesriikide institutsioonilist ülesehitust, meie oleme püüdnud seda siiski teha, on liikmesriike, mis on väga föderaalsed ja seetõttu selline ülevalt alla partnerluslepingu lähenemine pole võimalik. Neil on alt üles lähenemine, piirkonnad määratlevad programmid, mis aitavad kaasa partnerluslepingu sõlmimisele. ja ma arvan, et me ei saa kogu seda mitmekesisust piisavalt arvesse võtta, kui me ajaliselt järjestame need kaks dokumenti, ettevalmistustöö dokumenti ja lisaks sellele sellise lähenemise puhul tekiks liigseid viivitusi, ühiselt peaks saama võib-olla neid programmi, programme ehitada, esitada Ehm, läbirääkimisi võiks pidada ka üheaegselt, ühendatult ja sellisel juhul saavutaksime soovitud eesmärke paremini. Just... lugupeetud peadirektor, kas me võiksime praegusel hetkel äh, katkestada meie, teie tagasiside, kas, äh, kui me hääletame ära pärastlõunal, siis kuulaksime veel teie seisukohti ja sellepärast, et meie päevakorras on nüüd äh, teine punkt kät- ja selle punkti aeg kätte jõudnud, kolm arvamust, mis on väga olulised meie, meie komisjoni jaoks. ja meil on aega poolteist tundi, mis tähendab pool tundi iga arvamuse jaoks ja kohe pärast seda, kui raportöörid on tutvustanud oma arvamusi, paluksin ma, et kõik annaksid märku, kes soovivad sõna, et me teaksime, kui palju aega me saame sõnasoovijatele anda. kõigepealt Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooniprogramm ja siin on arvamuse koostajaks ähm, härra Toomas Pjotor Poreba. suur tänu! ja enne, kui asuksin oma arvamust tutvustada, tutvustama, tahaksin paari sõnaga rääkida äh, selle aluspõhimõtetest kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta õigusloomelise töö osana komisjon teinud ettepaneku, määruse ettepaneku, millega luuakse uus Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooniprogramm mida see siis endast kujutab? komisjoni ettepanek on, et ühendatakse kolm olemasolevat äh, instrumenti äh, Progress, EURES ja äh, mikrorahastamise vahend äh, ning sellest kõigest äh, moodustatakse ühine äh, Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste innovatsiooniprogramm, mille peamiseks eesmärgiks on Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia elluviimine ja selliste eesmärkide saavutamine nagu piisava sotsiaalse kaitse pakkumine nutikas säästlik areng, majanduskasv ja nii edasi ja nii edasi. loomulikult kõik need eesmärgid on mõistlikud äh, ja kõlavad hästi, aga äh, meil on siiski teatavaid äh, küsimusi. kõigepealt, milline on nende kolme elemendi ühendamise lisandväärtus, kas komisjon tahtis lihtsalt omaenda tööd lihtsustada mulle valmistab muret see, et komisjon ei ole eristanud uue programmi tegevusi ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamise äh, eesmärke. nii et me võime hakata siin sama tööd kordama ja veel üks asi on mulle valmistanud äh, muret, nimelt äh, halduskulud on ette nähtud halduskulud on suuremad, pidades silmas, milline on praegu meie majanduskliima ja kuidas kõik üritavad eelarvet kärpida, siis äh, see, seda on küll meil raske aktsepteerida. lisaks sellele komisjoni ettepanek viie protsendi eelarvereservi kohta äh, valmistab meile samuti muret, selle reservi kasutamisotstarvet pole komisjon täpsustanud piisavalt ja mina arvan, et see et tuleks ümber suunata. samuti olen pööranud äh, palju tähelepanu mikrorahastamisele, sellepärast et äh, mikroettevõtted moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa Liidus äh, loodud uutest ettevõtetest ning hea juurdepääs rahastamisvahenditele aitaks käegakatsutavalt võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu ja seetõttu minu ettepanek oleks, et see viie protsendine reserv äh, suunatakse mikrorahastamisvahendite suurendamisele. ma tean, et mõned riigid nõukogus toetavad seda ettepanekut, mõned aga arvavad, et ainult kolm protsenti tuleks selleks otstarbeks eraldada ning üks ettepa-, üks protsent krediidiks ja üks äh, protsent mikrorahastamisvahendina. samuti räägin ma sellest omaette arvamuses, et halduskorda tuleb lihtsustada siis sotsiaalse, sotsiaalne eksperimenteerimine komisjon tahab seitseteist protsenti rahastamisvahenditest selle otstarbe täitmiseks eraldada, ilma et oleks täpsustatud seda, mida see sotsiaalne innovatsioon tegelikult tähendab. ja ma arvan, et see, need eraldatud vahendid peaksid olema paindlikumad. samuti Euroopa Komisjonil peaks olema statistilised, statistilised andmed, mis aitaksid meil hinnata selle programmi tõhusust, iseäranemist, mis puudutab EURES telge. samuti usun, et peaksime pöörama rohkem tähelepanu noortele ning seetõttu programmi tegevused peaksid olema suunatud neile, lähtuma nende väljakutsetest ja nende vajadustest selle programmi eesmärke saavutame ainult siis, kui piirkonnad ja linnad on kaasatud selle programmi elluviimise igasse tasandisse, piirkonnad ja linnad on sotsiaalpoliitikas väga, praegu väga tähtsal kohal ja nemad võivad aidata meil leida innovatiivseid lahendusi ka selles valdkonnas, millest räägime täna. ja seetõttu piirkondlikud piirkondlikku tasandit tuleb kaasatada juba vahendite eraldamise etapis. samuti oma arvamuses räägin avatud koordineerimise meetodist, mis on väga oluline sotsiaalpoliitika instrument. oma arvamuses soovisin rääkida ka sotsiaalsetest ettevõtetest kuid äh, samal ajal räägin ka sellest, et selle osanikud ei tohiks kasumit äh, omavahel jagama asuda. olen, äh, ootan huviga teie arvamusi ning loodan, olen veendunud, et meie koostöö tulemusena minu arvamus kajastab kõiki teie mõtteid ja seisukohti ja on meie ühise töö tulemuseks. kas keegi soovib veel selle arvamuse küsimuses sõna, andke kõik märku, kes sõna soovivad. proua Kadenbach soovib sõna variraportöörina ja kõnelejate nimekiri on nüüd siis suletud. jah, suur tänu, suur tänu ka raportöörile, tema arvamuses on väga palju tähtsaid punkte juba, millega, mis ta välja tõi ja millega ma olen nõus. tulen siiski teatud punktide juurde lähemalt tagasi selleks, et näidata, millises suunas sotsiaaldemokraatide minu muudatusettepanekud lähevad. kõigepealt meetmed, kas need tuleks kokku panna? ma olen raportööriga täiesti nõus. ma arvan, et selline komisjoni ettepanek on problemaatiline, tegemist on kolme erineva programmiga, mille eesmärgid on erinevad ja isegi kui nõukogu ja komisjon on siin mingit toetust üles näidanud, ei usu mina, et äh, et meie peaksime nendega nõustuma ja oma ettepanekut mitte välja ütlema. nüüd äh, tõukefondidega kokku viimine, nagu te teate, Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa Regionaalarengu Fondiga on need programmid tihedalt seotud ja progressi edukate äh, projektide puhul võime me rääkida sellest, et neist saab hiljem sotsiaalfondi projektid ja siin tõesti tuleb liikmesriikidele teatud äh, mänguruumi jätta ja ja mikrolaenud lähevad ka ju Euroopa Sotsiaalfondi kaudu. nagu raportööri jaoks on ka minu jaoks tähtis see, et mõlem-, kolm programmi ja nende kasutusala ei oleks äh, samad kui Sotsiaalfondil ja äh, Regionaalarengu Fondil, vaid et nad täiendaksid üksteist. ma aga leian, et me peaksime vaatama erinevaid meetodeid, kasutama neid võimalikult palju ja see tähendab seda, et meil on vaja ka sotsiaalpartneritega nõu pidada sellepärast see muudatusettepanek, mille te olete teinud, et liikmesriigid tuleks riiklike tööagentuuridega asendada, mulle väga ei meeldi, me peaksime jääma liikmesriikide juurde, sest minu arvates on siis kaasatud ka sotsiaalpartnerid. progressi programm ja need äh, mittetulundusühingud, millel ei ole katusorganisatsioone Euroopa Liidu tasandil, ka neile tuleb anda võimalus ka kaasa rääkida ja sellepärast teeme me ka vastava muudatusettepaneku. me toetame täielikult raportööri soovi regionaalne kohalik tasand sisse kirjutada vaheetapina ja me kavatseme ka selles osas omapoolseid ettepanekuid teha nüüd äh, sotsiaalse ettevõtluse osas ja selle definitsiooni osas me sooviksime, et definitsioon oleks selgem, selleks et ei tekiks ohtu, et ettevõtted ainult sellepärast, et definitsioon ei ole piisavalt selge, ei saa osa võtta sotsiaalse ettevõtluse programmidest mul on väga hea meel, et äh, varasemate projektide analüüsimisel on raportöör vaadanud nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset külge. tihti vaadatakse ainult kvantitatiivset poolt ja mitte keegi ei vaata, milline on olnud projektide kvaliteet, kas tegemist on pikaajaliste saavutustega, kas tegemist on jätkusuutlike äh, töökohtadega ja et kas töökohad tõesti jäid ka pidama, nii et tõesti me ei peaks siin lihtsalt rääkima tööhõivest tööhõive pärast, vaid peaksime hoolitsema selle eest, et tegemist oleks kõrge kvalifikatsiooniga töökohtadega. mikrolaenude puhul tõesti, mikrolaenud on mõistlikuks lahenduseks selleks, et inimesi uuesti tööturule tuua. aga teada on ju ka see, et kui ettevõtete loomine Ehm, läbi kukub, siis on inimestel veelgi suuremad võlad, nii et sellepärast tuleks kohe alguses paika panna, millised on eduvõimalused uute ettevõtete loomisel, sest me ju soovime vältida seda, et äh, inimesed, kes on enne olnud töövõtjad, äh, äh, et nad nii-öelda varitöötusesse satuvad Te soovite viisteist protsenti kärpida, meie leiame, et kakskümmend viis protsenti kärbet oleks piisav sotsiaalsete eksperimentide ja sotsiaalsete eksperimentide projektide jaoks. partnerluste puhul on ju põhimõtteliselt nii, et mikrolaenud tuleb mikrolaenuvõtjatelt tagasi maksta ja ma arvan, et komisjoni kahekümne protsendine ettepanek üldise eelarve valguses on täiesti mõistlik ja toetan ka teid, et me ei, ei tohiks äh, raha äh, administratsiooni suunata, praegused ettepanekud on mõistlikud, äh, ma arvan, et komisjoni ettepaneku osas tuleb meil veel läbirääkimisi pidada. artiklis kuus teete te ettepaneku, et isikud arve, asendatakse ähm, kas töövõtjate või töötajatega. võib-olla tegemist on ainult semantilise küsimusega, aga minu jaoks võib see jätta mulje, et need inimesed, kes otsivad tööd, kellel ei ole praegu kehtivat töölepingut või kes on just väljaõppe lõpetanud, ei saa nendest programmidest osa võtta. nii et tõesti, ma arvan, et siin tuleks ähm, mingi muu lahendus leida Eurose programm on problemaatiline just alaealiste puhul, alaealisi Eurose projektide kaudu välismaale saata, see on problemaatiline ja ma arvan, et raportööriga tuleb meil selles küsimuses veel aru pidada peaksime konstruktiivselt üritama leida siin lahendusi. ja muudatusettepaneku viis puhul on raportööri jaoks tähtis selgelt näidata, et kõik toimib Euroopa Liidu pädevuste raames. ma eeldan, et kõik, mis siin komisjonis välja töötatakse, lähtub ka täpselt äh, lähimuspõhimõttest, nii et ma ei usu, et siin mingeid ohtusid on. suur tänu suurepärase koostöö eest, mul on väga hea meel nüüd ära kuulata ka teiste märkused, suur tänu! Thank you very much uh,! aitäh, suur tänu! Merci, madame la présidente. suur tänu. kõigepealt tahaksin avaldada kahetsust, et arvamuse projekti esitatakse, esitati nii hilja äh, ja Äh, tegelikult äh, tööhõive komisjon on selles valdkonnas juba päris palju ära teinud äh, ja väga paljud muudatusettepanekud on selles komisjonis juba vastu võetud. kõigepealt tahaksin ma rõhutada seda, kui oluline on meie programmi puhul rõhutada partnerluse põhimõtet. meie rohelised ei toeta seda, et nõutakse, eraldatakse konkreetsed äh, protsendid äh, erinevatele telgedele, prioriteetidele. me tahaksime prioriteedid paika panna ja üldiselt äh, suhtuda vahendite eraldamisse märkimisväärselt suurema paindlikkusega. ja rahad, mida ei ole kasutatud mingites valdkondades, võiks kasutada teistes valdkondades. siis partnerluse põhimõte, see on meie jaoks väga oluline ja me tahaksime, et see oleks olemas nendes valdkondades, kus äh, seda on vaja. siis äh, innovatsioon ja sotsiaalsed eksperimendid äh, Need peaksid tuginema konkreetsetele projektidele, mitte olema üks osa üldistest suurprojektidest. me tahaksime ka kohaliku tasandi konkreetseid käegakatsutavaid projekte. seetõttu me rõhutame, et partnerluse põhimõtteid tuleks rakendada võimalikult laialt. oleme teiega nõus vahendeid tuleks rohkem suunata noorte aitamisele, kes on kriisi esimeseks ohvriks ja seetõttu äh, samamoodi nagu tegime proua Stenbruggiga seoses äh, äh, oleme esitanud ettepaneku neljanda samba kohta, mille eesmärgiks oleks toetada noori. ja ma arvan, et regi võiks sellist ettepanekut toetada. sooline võrdõiguslikkus ja diskrimineerimine on sellest programmist välja jäänud äh, nüüd äh, ja on saanud kodakondsusprogrammi alla. meie tahaksime kanda hoolt selle eest, et äh, tegemist oleks valdkondadega, mis oleksid sektoriülesed prioriteedid, esitame sellise, selle kohta ka muudatusettepanekuid ja kavatseme osaleda teiega koostöös, nii nagu oleme kogu aeg teinud ning loodame, et leiame nii tööhõive kui ka regionaalasjade komisjonis võimalikult head kompromissettepanekud. härra Luhan, palun. Te olete variraportööri, jäite mul ennem kahe silma vahel. E, e, o, e un aviz extraordinar de important din partea noastră pentru că suur tänu, ma rääkisin oma emakeeles, tegemist on äh, väga huvitava ettepanekuga sellepärast, et see toob endaga kaasa radikaalseid muudatusi Euroopa Liidu tööturul, eriti just liikme, uutes liikmesriikides. me teame, et meil on siin tehnoloogiseerimine ühelt poolt ja üleilmastumine teiselt poolt. ja need tõid endaga kaasa selle, et teatud valdkondades on vajadused vähenenud, teistes valdkondades suurenenud nagu näiteks tehnoloogilistes ähm, elukutsetes või ka nende elukutsete puhul, mida kümme-viisteist aastat tagasi veel olemaski polnud. meil on erinevad äh, vanuserühmad, äh, erinevad sotsiaalsed rühmad, äh, meis kannatavad erinevad selle nähtuse all mingit protsendimäära Euroopa regionaalse poliitika jaoks paika panna, see on väga tähtis. Ehm, Põhusel koordineerimisel oleksid suured eelised tööturgudele. komisjoni ettepanek näeb ette, et ehm, vahendite jagamist tuleb lihtsustada, seal tuleb ehm, tõesti tõhusalt tegutseda ja Euroopa vahendeid ka tõhusalt kasutada. ning peale selle ka muutused ja innovatsioon. tegemist on tähtsate äh, nähtustega, mis on tulnud esile just üleilmastumise ja tehnoloogiseerimise kaudu. kõiki kolme vahendit tuleb ühtemoodi hinnata, nii EURES progressid kui ka mikrorahastamisvahendit. meil on vaja ka programmi, mis tegeleks, ühte programmi, mis tegeleks sotsiaalsete muutustega niimoodi on meil võimalik täiendada ja kontrolli nendes valdkondades parandada. Need kolm äh, vahendit, neid tuleks tõhusamalt kasutada selleks, et äh, Euroopa poliitikate rakendamisel oleks ka võimalik suuremaid edusamme ette näidata. kõige suuremaks eesmärgiks selle uue programmi puhul peaks ol-, olema see, et me ühenduse õigustikku kaasajastame vastavalt nendele kõige tähtsamatele põhimõtetele ja sätetele. see kõik peab endaga kaasa tooma selle, et äh, ühenduse õigustikuga oleks võimalik paremini rakendada. sellel kõigil on väga eriline tähendus Euroopa kodanike jaoks, eriti just Euroopa ida ja kagu osas. Te teate, et äh, mõned liikmesriigid, mõnede liikmesriikide jaoks on ette nähtud piirangud, inimeste vaba liikumine ei ole veel täiel määral tagatud ja seetõttu tuleb selle ettepaneku puhul mõelda ka selle peale, et liikmesriikidel on väga raske jõuda kokkuleppele uue menetluse osas tuleb lihtsalt vaadata, kuidas riiklikud delegatsioonid sellesse küsimusse suhtuvad ja mitte, kui, milline on fraktsioonide arvamus. ma arvan, et meil tuleb siin nii mõndagi muuta, selleks, et Euroopa eesmärke oleks võimalik paremini saavutada. meil on Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, meil on majanduskasv eesmärgina paika pandud, meil on pandud majanduskasv innovatsiooni läbi eesmärgina paika pandud ja seda kõike tuleb selles määruses arvestada me tahame ju koos liikmesriikidega koostööd teha selleks, et äh, jõuda Euroopa poliitikani, mis aitab kaasa regionaalsele arengule, et meil oleks korralik äh, kutseõpe ja see kõik tuleb paika panna, siis teis-, äh, kohandada ka teiste poliitikatega, nagu näiteks sotsiaalpoliitika, sest äh, sest väga tähtis on, et meie poliitika oleks kooskõlas teiste poliitikavaldkondadega ja nagu öeldud, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, ees, eesmärgid on väga tähtsad. selline uus määrus näitab peale selle veel ka, et meil on vaja korralikku alust äh, tuleviku sotsiaalpoliitika jaoks, meil on vaja ka usaldust luua kõikide osapoolte hulgas, ka kõikide tasandite osas, nii riiklikul tasandil, regionaalsel tasandil, selleks, et kõik äh, oleksid kaasatud kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide täitmisse. teine tähtis aspekt, kui vajalikud on need sotsiaalsed muudatused ja innovatsioon? me oleme väga vähe selle küsimusega siiamaani tegelenud sellepärast ma arvan, et tuleb ähm, sellist olukorda muuta. me peame paika panema võtmetähtsusega kriteeriumid tagamaks muutusi. sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusevastase võitluse ähm, eesmärgid ja innovatsioon on väga tähtsad, tegemist on väga tähtsate vahenditega selleks, et äh, võidelda äh, elanikkonna vananemise vastu ja vana, ja vaesuse vastu, töötuse vastu, meil on vaja, vaja toetada uusi kooselamisvorme, meil on vaja sotsiaalset õiglust tugevdada, parandada äh, haridustingimusi ja ka tegelikult on meil võimalik selle kaudu sotsiaalset toetust parandada, sellepärast et sotsiaalsed toetused praegu on Euroopa Liidus väga erinevad. kohandamine normide üksteisele lähemale toomine toob tegelikult kasu kõikidele liikmesriikidele. üheks programmiks koondamine toob minu arvates endaga kaasa lisandväärtust, seda, see mõjutab ka positiivselt seksu-, sektoriaalseid poliitikavaldkondi liikmesriikides ja ma arvan, et komisjon selle programmi kaudu saab suuri edusamme teha seda kõike tuleb veelgi rohkem äh, avalikkusega arutada ka erinevate kutseühendustega, kõikide liikmesriikidega ja samamoodi tuleb ka äh, liikmesriikide administratiivsete üksustega läbi rääkida, selleks et me tõesti kõik räägiksime ühel keelel ma arvan, et Euroopa ametiasutused, riiklikud ja regionaalsed ametiasutused peaksid olema avatud ähm, kutseõppe osas, väljaõppe osas ja koolituse osas. meil on selles osas Euroopa Liidus suuri probleeme. Euroopa tasandil on küll rahastamisvahendeid, kuid meil ei ole selgeid juhiseid, millest lähtuda. selleks, et äh, teatud valdkondades, seatud piirkondades äh, vähendada probleeme, mis tu-, tulid üleilmastumise ja innovatsiooni tõttu meil on vaja teatud piirkondades kohandusi teha, meil on vaja inimesi ümber koolitada ja niimoodi selle kaudu olukorda parandada. üleüldiselt ma toetan neid ettepanekuid mis raportöör on teinud, tegemist on väga kompleksse raportiga, ei ole kohe kindlasti lihtne kokkuleppele jõuda selles küsimuses, ütlen seda veel kord täiesti selgelt, kuid see määrus on väga tähtis ja me kõik peame andma oma panuse selle rakendamiseks. suur tänu, härra Nilsson, kaks minutit. ma piirdun ainult ühe minutiga. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele olu-, äh, selle definitsiooni tähtsusele sotsiaalmajandus, meil oli sotsiaalmajanduse interrühma koosolek möödunud nädalal ja meil oli väga suur segadus. ma arvan, et siin kojas meil on vaja väga selget definitsiooni. tegemist on ettevõtetega, mis alati taasinvesteerivad oma kasumid ja ei jaga neid välja oma aktsionäridele. ma arvan, et see on see definitsioon, mida meil on vaja. nii et, et seda võiks veel arutada, aitäh. aitäh. Äh, Tomas Poreba, palun kas te soovisite ka sõna? jah, ma tahtsin äh, arutelu kokku võtta. suur aitäh kõigile seisukohtade eest. daamid ja härrad, põhimõtteliselt toetan ma seda rahastamistaset, mis komisjon on välja pakkunud. kõige rohkem tahaksin ma vältida erinevate rahastamisvaldkondade kattumist selles programmis, et, et need valdkonnad ei kattuks äh, Ühtekuuluvusfondi programmidega, sest väga palju on valdkondi, kus rahastamine nendest kahest allikast kattub. ma arvan, et me peaksime leidma lahenduse selles olu-, seda olukorda selgitada. sest muidu see programm lihtsalt ei ole eriti tõhus. mis puudutab sotsiaalseid eksperimente, siis äh, nii palju kui mina tean, siis äh, mitte kõikidel liikmesriikidel ei tule need hästi välja Äh, selliseid programme rakendatakse erineval määral ning seetõttu ma pooldan äh, rahastamise vähendamist sellistele eksperimentidele. oma arvamuses tahaksin rõhutada ka seda, et me peaksime pöörama rohkem tähelepanu tööotsijatele, noortele inimestele kes on Euroopa majanduse tulevaseks mootoriks. Nemad on need, kes arendavad Euroopa Liitu. just neid me peaksime aitama. seetõttu ma olen oma arvamuses seda ka väga tugevalt rõhutanud. nagu ma juba ennem ütlesin, arvestan ka kõigega sellega, mida te siin täna ütlesite kohtun variraportööridega selleks, et me leiaksime ühisseisukoha. teema on väga keeruline ning äh, ma olen äh, kolleegidega nõus, et see on väga keeruline teema ja kompromisse on väga keeruline leida, aga ma usun siiski, et see on võimalik. mõningates valdkondades on võimalik leida kokkulepped, aitäh! aitäh! me peame otsustama nüüd, kuna muudatuste esitamise tähtaeg on, mina pakuksin välja kolmas mai kell kaksteist keskpäeval. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, Joachim Zelleri Euroopa naabruspoliitika vahendi loomisealane arvamus ning pärast arvamuse koostajat annan siis sõna nendele, kes sõna soovivad võtta, nii et kui keegi soovib sõna võtta, andke kohe märku. ja suur tänu, proua esimees. leping Euroopa Liidu toimimise kohta ütleb, et meil on vaja ka Euroopa naaberriikidega korralikud heanaaberlikud suhted äh, üles ehitada, sellepärast kahe tuhande neljandal aastal äh, Euroopa Liidu ida- ja kagu- ja lõunapiiril olevad riigid, kaasa Egiptus, Alžeeria, Aserbaidžaan, Iisrael, Jordan, Liibanon, Liibüa, Maroko, Moldova Vabariik, Palestiina ähm,, okupeeritud osa Süüria, Tuneesia ja Ukraina ja selle poliitika raames Euroopa Liit pakub oma naabritele priviligeeritud partnerlust ja see põhineb ka mõlemapoolsel pühendumusel kinni pidada demokraatiast, inimõigustest, õigusriigi põhimõtetest, heast juhtimisest, turumajandusest ja jätkusuutlikust arengust, kaasa arvatud kliimamuutuste vastane võitlus. see poliitika on ette näinud ka tihedama poliitilise assotsieerimise ja tugevama majandusliku integratsiooni, samamoodi nagu mobiilsuse inimeste vaheliste kontaktide äh, toetamise järgmises mitmeaastases finantsraamistikus aastates kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on sellele poliitikale ette nähtud uus meede, milleks on Euroopa naabruspoliitika instrument, mida rahastavad kõik partnerriigid ja Venemaa. juba praeguses, juba praegusel äh, rahastamisperioodil oli tegelikult juba määrus sellega, mis on selle äh, uue meetme ülevaatamise eesmärke. Euroopa naabruspoliitika ülevaatamisel arvestati arenguid eh, Euroopa Liidu ja naaberriikide vahel. avalikud konsulteerimised näitasid, et meil on teatud eh, kohandamisvajadusi, mida komisjon on nüüd ka arvestanud. Eh, ka meie oma kuulamisel piiriülese koostöö kohta kuulasime ära eksperdid, kes ütlesid meile, et äh, nüüdseks äh, piiriülene koostöö piirialadel Euroopa Liidu sees äh, on olnud nii edukas, et me võime hakata rääkima ka piiriülesest koostööst naaberriikidega, kuigi seal on veel probleeme. kuulamisel välisasjade, kuulamise korraldas Välisasjade Komisjoni raportöör ja kuulamine näitas, et Euroopa naabruspoliitika vajab äh, paremaid äh, eesmärke ja paremat eesmärgile pühendumist selleks, et neid eesmärke täideta. milliseid kohandusi tuleb ette võtta? esiteks, kõigepealt tuleb kasutada seda, et rohkemaga on võimalik rohkem saavutada, see on tegelikult uue naabruspoliitika äh, keskme, keskseks kohaks, seal on võimalik äh, paremini teha vahet partnerriikide vahel vastavalt nende panusele ja sellele, kuidas nad jagavad meie ühiseid väärtusi, ette on nähtud rahalised stiimulid nende riikide jaoks, mis väga äh, väga auahnelt neid reforme ka läbi viivad, nii et me lihtsalt ei pilluta raha laiali, vaid meil on selge teatud riikidele keskendunud strateegia. siis tuleb ka vähendada programmeerimise aega ja komplekssust, meil on vaja rohkem välis, vaja ka tagada järjekindlust väliskaubandusele ette nähtud meetmete jaoks, siis mis regionaalpoliitika osas oleks tähtis. seda kõike üritasin ma nüüd äh, muudatusettepanekute kaudu komisjoni ettepanekule välja tuua. sellegipoolest nõuandemenetluse näitas, et on teatud muudatused, mis on hädavajalikud, nagu näiteks geograafilise kohaldusala laiendamine, samamoodi nagu majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised keskused ja samamoodi nagu ühiste äh, vahendite haldam-, ühine vahendite haldamise süsteem ja selle sisseviimine. nii, ja nüüd siis minu muudatusettepanekud. kõigepealt tuleb suurendada meetmeid, mis on ette nähtud äh, piiriüleseks koostööks ja seda seitsme protsendini äh, naabruspoliitika vahenditest. ma vabandan väga, äh, alguses äh, on siin selles dokumendis, mis teile edastati viga sees, seal on komisjoni ettepaneku kohaselt seal kolm protsenti kirjas äh, naabruspoliitika meetmeks, see on juba praegusel hetkel viis protsenti, mitte kolm protsenti, aga me soovime, et vahendeid suurendataks seitsme protsendini piiriülese koostöö jaoks. ja see on nüüd ka naaber naabruspoliitika meetme nõudena kirjas. teiseks äh, tuuakse välja ka Euroopa liitlased territoriaalse koostöö osas ja see suurepärane roll, mida nad juba praegusel hetkel territoriaalse koostöö raames mängivad, seda Euroopa Liidu siseselt siis. meil on üle vaadatud ka äh, äh määrus, äh, mistõttu ja ma arvan, et see on tähtis ka selleks, et äh, meie poliitikat järjekindlamaks muuta, siis kohaliku tasandi ja nende programmide kaasamine, nagu ka äh, ühtekuuluvuspoliitika peab ka naabruspoliitika lähtuma partnerlususest ja mitmetasandilisest valitsemisest, seda eriti just kohalikul tasandil ja eriti just äh, mittetulundusühingute ja kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamise kaudu. Need organisatsioonid tuleb kaasata ühiste programmide äh, loomisse ja väga paljudes liikmesriikides me näeme, et valitsuses on äh, pinged, olud on rasked, kuid see ei tähenda seda, et äh, naabruspoliitika peaks lähtuma sellest, mis toimub valitsuses, vaid see peaks pigem siiski keskenduma regionaalsele olukorrale. siis kritiseerin ma veel seda, et meetmeid jaotatakse vastavalt äh, elanikkonnale, nii nagu komisjon seda oma ettepanekus on teinud. see võib endaga kaasa tuua vahendite jagamisel moonutusi ja sellepärast, et, et äh, väikese asutustihedusega piirkonnad vajavad samamoodi toetust nagu ka suure tihedusasutus, asutustihedusega riigid. sellepärast on meil vaja neutraalset ja paindlikku sõnastust, ilma et me siin midagi selgelt paika paneksime siis ma arvan, et samamoodi nagu ka teised Euroopa äh, rahastamisvormide puhul oleks meil vaja ka naabruspoliitika ajal programmperioodi keskel need tulemused üle vaadata, nii nagu see ühtekuuluvuspoliitika raames praegusel hetkel juba täiesti levinud on. peale selle olen ma öelnud, et delegeeritud äh, õigusaktid äh, on meie kriitikanoolte all, sellepärast et komisjon küll soovib neid sisse viia, aga komisjoni sõnastuse, komisjoni ettepanek sõnastus on, et see peaks olema ainult siis, kui, kui tingimused on täiesti õigustatud. see annaks komisjonile mänguruumi, mida Euroopa Parlamendil pole võimalik kontrollida ja delegeeritud õigusaktide kaudu peaks, kaud-, delegeeritud õigusakte peaks komisjon siiski avalikustama selleks, et Euroopa Parlamendil oleks võimalus oma arvamus selles osas ka sekka öelda. siis tahaksin veel kord toonitada seda, et see, mida me oleme kolleegidega juba rääkinud välisasjade komisjonist, et meil on vaja lihtsustatud määrust piiriüleseks koostööks, nii nagu see muudatusettepanekus üks on ka välja toodud. projektid, mis oleks piiriüleses koostöös äh, arvestatud, neid projekte tavaliselt ei ole või neid kasutatakse minimaalsel määral ja sellepärast on meil vaja konkreetset definitsiooni selle kohta, mis on ühine projekt ja milline on ühine rahastamine, peale selle on vaja veel ka ühist arveldusarvet ja see tähendab seda, et selleks on vaja liikmesriikidelt luba ja peale selle on veel vaja ka ühiseid kriteeriumeid abikõlbulikkuse kohta. seda on võimalik teha ühise määruse kaudu ehm, piiriülese koostöö kohta ühtekuuluvuspoliitika raames ka selle määruse puhul oli tegelikult alguses e-, naabruspoliitika kohta eraldi peatükk ette nähtud, aga nüüd räägitakse sellest, et meil oleks vaja uut määrust ja see võiks tegelikult olla heaks näiteks selle kohta, kuidas me naabruspoliitika meetmeid edasi arendame. meil on vaja tõesti jätkusuutlikult selles töös edasi liikuda, selleks et parandada piiriülest koostööd ja suhteid meie naaberriikidega välispiiridel see oleks nüüd siis äh, sissejuhatuseks minu poolt äh, tahaksin veel kord äh, viidata sellele, et äh, töödokument äh, naabruspoliitika kohta ei ole veel väliskomisjonini jõudnud, kuid olen kolleeg Kukaniga, kes on sealne raportöör, pidevalt ühenduses, samamoodi nagu ka variraportööridega, eile oli meil võimalik esimest korda ka juba läbirääkimisi pidada ja ma ootan nüüd ära, mis on teie järgmised ettepanekud, suur tänu! Have... aitäh, kaks variraportööri on kohal. kas keegi veel soovib sõna võtta? siis sulgeksin kõnelejate nimekirja. nii, üks kõneleja veel. Jevgeni Kirillov saab kõigepealt sõna. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada härra Zellerit selle arvamuse eelnõu eest, see on üsna tasakaalustatud ja tahaksin teda tänada ka koostöövalmiduse eest. nagu me kuulsime, äh, on siin äh, määruses pandud väga suurt rõhku tõhustatud piiriülesele koostööle. me kõik oleme nõus selles osas, et piiriülene koostöö liikmesriikide ja naaberriikide vahel ja partnerriikide vahel on väga oluline, see on kasulik kõigile väga paljudes valdkondades. see on kasulik nii poliitilises mõttes, majandusliku arengu mõttes. samuti on oluline see, et selline koostöö loob võimalusi rohkem ühisprojekte ellu viia ning anna, anda niimoodi oma panus parematele suhetele, paremale suhtlemisele nende riikide vahel ma olen kindel, et äh, ka Ahvet annab oma panuse sellesse dokumenti äh, selline koostöö aitab edendada inimestevahelisi kontakte ja usalduse loomist ning see on poliitikas väga oluline. eile me koos härra Sellega arutasime tema ettepanekuid ning leidsime väga palju ühist. loomulikult mõned ettepanekud vajasid selgitamist ning võib-olla me esitame ka siin mõned muudatusettepanekud, aga äh, nagu ma ütlesin, meil on vaja tasakaalu. juhiksin teie tähelepanu võimalikule ohule, mis kaasneb, kui me äh, esitame liik-, partnerriikidele suuremad nõudmised kui need, mida nad suudavad täita. mida ma siin silmas pean? meie partnerriigid on erinevad. üks asi on ajada äh, asju idapartnerluse riikidega. teine asi on äh, Põhja-Aafrika riigid. siin vallas ongi meil siin arvamuse koostamisel äh, eri, erimeelsusi või probleeme. loomulikult kui me vaatame, milline on äh, ühtekuuluvuspoliitika vahendite ellurakendamise mehhanism ja kasutame seda selle sama, selle instrumendi puhul äh, ka, siis äh, me peaksime silmas pidama seda, et sellised erinevused arengutasemes tekitavad teatud juhtudel probleeme ja võivad tekitada isegi pettumust ja frustratsiooni projektide elluviimise osas. mina arvan, et selle partnerluse põhimõtte sisseviimine programmeerimises ning järelevalvefaasis äh, seisab silmitsi mõningate objektiivsete probleemidega ja seetõttu me võib-olla peaksimegi lähenema natuke tasakaalustatumalt. väga tore on, kui vabaühendused osalevad näiteks äh, Gruusias või Moldovas. hoopis teine asi aga on selline tõhustatud partnerlus näiteks Liibüas, kus ei ole tegelikult veel kodanike ühiskonda. loomulikult äh, see peaks aitama neil kodanike ühiskonda looma, aga me ei saa äh, loota sellele, et see ühiskond on juba protsessi alguses olemas ma nõustun, et partnerluse põhimõtte rakendamine on väga oluline, ma arvan, et me kõik peaksime seda leidma, sest et tegu on rahaga, mis tuleb Euroopast. samas me peame silmas pidama ka piire. mõnedest nendest riikidest ei ole veel sellised partnerlused kuigi arenenud ning kuna me selles valdkonnas peaksime olema tasakaalukamad, siis võib-olla me tõesti siin esitame mõned muudatusettepanekud. oluline on viia siis sisse põhimõte rohkem rohkema eest. mõned riigid on öelnud, et võib-olla neil ei olegi rohkem vaja, selliseid riike ei ole küll palju, aga mõned nende hulgas siiski on. võis ju kasutada ka põhimõtet vähem vähema eest aga ma arvan, et siiski põhimõte rohkem rohkema eest äh, paneb neid paremini koostööd tegema. jällegi, see protsess ei ole kerge. see äh, hõlmab ka valitsusväliseid äh, tegutsejad, aga ma saan aru, et me ei saa ainult loota nende riikide keskvõimule niisiis lõpetuseks tahaksin jällegi kord öelda, et tegemist on olulise dokumendiga, poliitiliselt olulise dokumendiga, aga ka majanduslikult olulise dokumendiga. see dokument on oluline selleks, et me saaksime kaasata oma naaberriigid heasse ja produktiivsesse partnerlusse. aitäh ja nüüd järgmine variraportöör. Euh, donc, euh suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada härra Sellerit tehtud töö eest. ta on väga hästi tuvastanud just need elemendid, mille abil oleks võimalik järgmise programmiperioodi jooksul naabruspoliitikat parandada ja tema ettepanekud, mitmetasandiline valitsemine, piirkond, piirkondade roll, kodanikuühiskonna kaasamine, ma ei jaga siin härra Kirillovi arvamust, need eraldised on ette nähtud kahe tuhande kahekümnenda aastani, eeldades, et kõik need naabruspoliitikaga hõlmatud riigid on teinud edusamme ka kodanikuühiskonna ja vastutuse valdkonnas, meie peaksime selliseid projekti ja seda toetust ka praktikas toetama ja selleks peaksid olema siis projektid koostöös Euroopa Liiduga siis äh, populatsioon, rahvastikku puudutavad kriteeriumid äh, on selge, et äh, äh, piirkonnad, kus on suured piirkonnad, kus on väga vähe äh, elanikke, nende osas Äh, ei saa transpordiühendusi toetades lähtuda ainult rahvastiku tihedusest. siis äh, veel mõned kommentaarid muudatusettepanekute kohta meie komisjoni ja Ahveti komisjoni suhe naabruspoliitika osas on oluline ja ma arvan, et meie arvamuse eesmärgiks on makropiirkondlikku tasandit sisse tuua just nimelt äh, selline makropiirkondlik lähenemine aitab Arengufondi, Ühtekuuluvusfondi ja, ja Euroopa Regionaalarengu Fondi ja naabruspoliitika vahendid äh, omavahel kooskõlastada. Äh, härra Matula. Noa propunere de regulament se-. suur tänu, proua esimees, see uus ettepanek lähtub uuest strateegiast naabruspoliitika jaoks mis mi,, on pandud ka uude poliitilisse konteksti ja on kooskõlas uute eesmärkidega. kahekümne üheksast eesmärgist ainult kuus on siin uuesti välja toodud. rohkem rohkema eest põhimõte on see, mis on siin ka selgelt välja toodud ja see on väga hea, sellepärast et niimoodi on võimalik paremini vahet teha partnerriikide vahel eriti kui me räägime tuludest. härra Zeller tahan teid õnnitleda selle puhul, kuidas te olete need kõige tähtsamad aspektid Euroopa naabruspoliitika osas siia sisse toonud. aga tahaksin tõstatada ühe küsimuse, kuigi võib-olla tuleb seda ka välisasjade komisjonis arutada ja seal lahendada, aga ma arvan, et ka meie peaksime seda küsimust puudutama. selle naabruspoliitika vahendi puhul nimelt, mis saab siis, kui Euroopa Liit otsustab äh, poliitilised suhted mingi riigi või režiimiga lõpetada. ka mina pean koostama arvamuse seda kultuurikomisjonis ja ma arvan, et ka selles küsimuses, kui poliitilised suhted lõpetatakse, siis tuleb meil äh, siiski säilitada institutsionaalsed suhted, piiriüleseid äh, projekte tuleb jätkata miks mitte ka projekte, mida viiakse läbi mittetulundusühingute ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega. sest ma arvan, et kultuuriline diplomaatia peab jätkuma selleks, et me saaksime oma ühiseid väärtuseid toetada. isegi siis, kui suhted mõne riigiga lõpetatakse, sest režiimid tulevad ja lähevad, aga kodanikud jäävad ja neid me ei tohi unustada sellepärast ma kultuurikomisjonis tegin ka muudatusettepaneku selleks, et äh, me saaksime kultuuri- ja haridusprojektidega jätkata. Need on väga tähtsad, eriti just piiriüleses kontekstis. ja seepärast tuleb need äh, mõtted ka spetsiifilistesse eesmärkidesse paika pandud ja veel kord suur tänu raportöörile. suur tänu, Joachim Zeller, palun ja suur tänu, proua esimees, suur tänu kõigile, kes võtsid osa arutelust. suur tänu ka variraportööridele, tahaksin äh, rääkida edasi sealt, mida ütlesid härra Matula ja härra Kirillov kuna, just sellepärast, et me ei saa olla päris kindlad selles osas, kuidas poliitilised arengud erinevates riikides edasi lähevad, peab äh, naabruspoliitika olema mitmetasandiline ja sellest siis ka minu ettepanekud, et me töötaksime mitmel tasandil erinevate strateegiatega, mitmetasandiline valitsus, äh, vabaühendused ja nii edasi, et meil on ju tegelikult näide, kus ühe riigiga de facto poliitilised äh, suhted lõpetati või katkestati, nimelt äh, Valgevenega aga me ei saa Valgevene inimeste, inimesi saatuse hooleks jätta, sellepärast peab meil olema võimalus ka paindlikult reageerida ja sellepärast ongi meil vaja ka naabruspoliitika vahendit äh, laiendada. mitte ainult selles osas, mis puudutab äh, riiklike valitsuste pädevust. mäletan, et meil oli umbes äh, aasta tagasi parlamendis arutelu, kus äh, siis, kui Araabia kevad alguse sai ja väga paljud eufoorilised ütlesid, et nüüd meil tuleb ka Euroopa Liidu äh, finantspanuseid Araabia riikidele suurendada. mindi suisa nii kaugele, et öeldi, et äh, võtame nüüd idapartneritelt raha ära ja suuname selle pigem Vahemere regiooni. viimase aasta viimase aasta sündmused näitavad, et see oleks olnud täiesti tulutu pingutus, kui me oleksime lihtsalt keskendunud üleilmsele arengule, nii et meil on tõesti vaja siin minna sügavamale ja ma arvan, et tegemist on aruteluga, mida me peaksime pidama ka väliskomisjonis. ehk et äh, kuidas me siis regionaalpoliitilises mõttes oma arvamust avaldame, sest minu arvates see regionaalpoliitiline lähenemine on väga tähtis ja see Regionaalarengu Komisjoni ja välis, väliskomisjoni omavahel sidumine, ma juba ütlesin eelnevalt, et järgneval järgnevatel nädalatel pöördun väliskomisjoni raportööri poole ja meil on võimalus ka dokument väliskomisjonist saada siis, kui see avalikustatakse. ja siis me saaksime kiiresti reageerides ka oma seisukohtadega seda dokumenti paremaks muuta härra Alfonsi mainis makroregionaalseid strateegiaid. ka mina mõtlesin, et äh, kui kaugele või kui, mil määral tuleks siin neid regionaalseid strateegiaid äh, kaasata. me oleme ühe makroregionaalse strateegia vastu võtnud, see on Läänemere strateegia ja see strateegia on tegelikult peaaegu ainuti Euroopa Liidu liikmesriikidele suunatud, ainult üks riik on väljaspool Euroopa Liitu, see on Venemaa. Äh, ja kontseptsioon toimib, äh, kuid eksperdid on öelnud, et Venemaa puhul siiamaani ei ole siiski edusamme tehtud ja on vaja parandusi ette võtta, kuigi päris korralikud vahendid on ette nähtud. nii et kui kaugele me nende makroregionaalsete äh, strateegiatega läheme ja kui palju neid omavahel siduda, seda näitab aeg, kuid praegusel hetkel meil ei ole makroregionaalseid strateegiaid Euroopa Liidus, mis oleksid suunatud äh, naabruspoliitika riikidele, meil on makroregionaalne strateegia Donau riikide jaoks, seal on Euroopa Liidu liikmesriigid pluss Balkani poolsaarel olevad riigid, mis aga ei ole Euroopa naabruspoliitika osa vaid nad kuuluvad ähm, liitumisstrateegia alla, nii et tegemist on teise strateegia ja teise strateegilise lähenemisega. Ähm, kolleeg Lukaševska töötas selle kallal ja siis on meil veel Atlandi ookeani strateegia ja ka sinna on kaasatud peaaegu ainult need riigid, mis on Euroopa Liidu liikmesriigid nii et minu meetme puhul ma jätsin selle kõik välja, sellepärast et siin ei ole selgelt näha, et makroregionaalsed strateegiad äh, äh, kuidagi oleksid äh, suunatud naaber, naabruspoliitika alla kuuluvatele riikidele. suur tänu kõigile, kes aitasid seda raportit koostada sest äh, meil oli vaja pidada äh, palju läbirääkimisi, suur tänu ka Euroopa välisteenistuse töötajaid ja komisjoni töötajaid, kes andsid äh, alati informatsiooni ja aitasid niimoodi selle raporti projekti koostada. aitäh! meil tuleb jällegi otsustada, millal esitame muudatusettepanekud. mul on üks äh, märkus ka, ma arvan, et äh, kui me tegeleme nende muudatusettepanekutega, siis me võiksime ka vaadata, miks praegu need programmid tegelikult ei toimi ja võiks erilist tähelepanu pöörata sellele, mis toimub nende regionaalarengu fondi äh, vahenditega, juhul kui programmid tõesti ei käivitu muudatuste tähtaeg on kahekümne seitsmes aprill keskpäev, niisiis kaksteist null null kakskümmend seitse aprill ja nüüd läheme viimase tänahommikuse arvamuse juurde. jah, kahekümne seitsmes on juba homme, tõesti. ma küsisin ka sekretäriaadi käest, et, et oleks vaja rohkem aega kompro-, meil on vaja kompromisside väljatöötamiseks rohkem aega, sellepärast nii lühike tähtaeg ma loodan, et me, me saame ikkagi homseks hakkama. Te teate ju, mis järgmisel nädalal toimub, terve see nädal läheb lihtsalt kaduma. Next week we are not here basically uh,. Eh, nii et, et järgmine nädal meid ju kedagi siin ei ole kas eh, sekretäriaat näeb mingit võimalust asju muuta? et see asi võib kesta ainult maikuuni, me leppisime variraportööridega kokku, et noh, et või, võib-olla kolmas mai ka sobib. niisiis, probleem on selles, et variraportööridel lihtsalt ei jää aega kompromisside koostamiseks, nii et, et nüüd otsustame, kas võtame siis homse tähtaja või kolmanda mai, aga siis variraportööridel on vähem aega kompromisside koostamiseks, nii et, et ma arvan, et raportöörid peaks nüüd otsustama, mina olen mõlema võimalusega nõus. kolmas mai hästi. kolmas mai siis. ja nüüd proua Lukatševska arvamus, mis puudutab ühinemist abi, ühinemiseelse abi rahastamisvahendit, palun. aitäh Euroopa Komisjon on esitanud ettepaneku, mis puudutab uut ühinemiseelse abi rahastamisvahendit Äh, uueks äh, finantsraamistikuks äh, tuhat, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja see puudutab nii kandidaatriike kui ka võimalikke kandidaatriike, Albaaniat, Bosnia-Hertsegoviinat, Iirimaa, Islandit, Kosovot, Montenegrot, Serbiat, Türgit ja endist Jugoslaavia vabariiki Makedooniat. mina olen koostanud oma arvamuse äh, koostöös Euroopa Komisjoniga, äh, Regio ja laienemise peadirektoraatidega, äh, Euroopa Serbia, Euroopa Islandi delegatsiooni esindajatega, samuti kandidaatriikide esindustega Euroopa Liidu juures, samuti olen võtnud ühendust paljude vabaühendustega Albaaniast, Makedooniast, Türgist ja Montenegrost samuti kohtusin äh, põhiraportööriga, härra Vigeniniga, kes on siis Ahveti komisjonist, eile kohtusime variraportööridega. daamid ja härrad, minu arvamus äh, tuleneb siis minu koostööst ka härra Zelleriga, sellepärast et ma arvan, et mõlemad arvamused täiendavad teineteist äh, üsna paljudes valdkondades niisiis tahaksin kõiki tänada koostöö eest, samuti tahaksin tänada äh, oma kontoripersonali, samuti meie komisjoni sekretariaati ja meie poliitilist nõunikku. ühinemises abi rahastamisvahend toetab laienemisega seotud riike selleks, et edendada jõukust, julgeolekut äh, Euroopas me aitame kandidaatidel ja võimalikel kandidaatriikidel teha ettevalmistusi Euroopa Liiduga liitumiseks. see abi peab olema strateegiline ja tõhus. uus rahastamisvahend peaks olema paindlik ning peaks arvestama iga riigi konkreetse eripäraga. ma olen veendunud, et on oluline jätkata nii tehnilise kui rahalise abi osutamist laienemise riikidele. see tõstab Euroopa Liidu olulisust nendes riikides ning tagab suurema stabiilsuse Euroopa Liidu laabruses ma ei hakkaks äh, üksikasjalikult äh, kommenteerima kõiki muudatusi, neid on kolmteist äh, ja te leiate nende ülevaate ka töödokumendis. keskenduksin kolmele kõige olulisemale aspektile oma arvamuses. kõigepealt piiriülene koostöö tegemist on teemaga, mis meie komisjonis väga sageli rõhutamist leiab Äh, see rahastamisvahend on oluline vahend koostöö tõhustamiseks regioonide vahel. piiriülene koostöö võib soodustada regionaalset arengut äh, kehvemal järjel olevates piirkondades, sellepärast et sellised piirkonnad saavad kasu kogemustest ja teadmistest, mis on piirkondades, mis on rohkem arenenud Äh, antud, äh, antud juhul siis äh, Euroopa Liitu juba kuuluvatelt piirkondadelt. meie komisjoni seisukohast on väga oluline, et et põhieesmärkideks eraldataks rohkem rahalisi vahendeid. nagu härra Zellergi ütles, tegin ka mina ettepaneku et, et seitse protsenti peaks olema see, mitte kolm protsenti. siis seitse protsenti piiriülesele koostööle veel üks küsimus äh, või teema, mida tahaksin rõhutada, puudutab vahendite eraldamise kriteeriumeid. mina leian, et äh, praegune komisjoni ettepanek ei ole piisavalt üksikasjalik nende kriteeriumite osas. ma leian, et need kriteeriumid tuleks muuta täpsemaks samuti äh, ühinemiseelse abi rahastamisvahend äh, puudutab ka territoriaalset koostööd, territoriaalse koostöö vahendeid ning üheks oluliseks kriteeriumiks nende puhul on äh, rahvastik. Euroopa Komisjon on öeldud, on öelnud, et mida suurem on riigi haldussuutlikkus, seda rohkem vahendeid ta saab ja seetõttu mina leian, et need kriteeriumid vajavad küll täpsustamist ja kohaldamist riigi vajadustele. väga raske on mõjutada, võrrelda näiteks Lääne-Balkani riike, mis on läbi teinud sõja ning äh, mille haldussuutlikkus kahtlemata on palju halvem kui mõnedel teistel riikidel äh, näiteks äh, nende olukord on hoopis teistsugune kui Türgi või Islandi olukord. ning kolmas oluline aspekt minu arvamuse juures on kodanikeühiskonna ja kodanikeühiskonna orga-, organisatsioonide roll kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides. ma tahaksin, et need vabaühendused saaksid rohkem toetust selleks, et nad aitaksid luua haldussuutlikkust nendes riikides. nii et, et need oleksid need kolm peamist valdkonda, millele ma oma arvamuses keskendun. loomulikult äh, oma arvamuses kõnelen ma ka vähemuste kaitsest, äh, organiseeritud kuritegevusega võitlemisest, äh, demokraatia tugevdamisest. aitäh koostöö eest, aitäh Äh, nende märkuste eest, mis juba minuni on jõudnud äh, ja loomulikult olen valmis ära kuulama teie ettepanekud. Äh, tahaksin teada, mida te minu arvamusest arvate, aitäh! kolm inimest on soovinud sõna, Derek Woon, härra Ugias, Jean-Marie ja Francois Alfonsi. kas keegi veel soovib sõna saada? arvestage siis palun ka kella. Teid on kolm ja meil on kakskümmend viis minutit, härra Voon mina teen väga lühidalt, kõigepealt ma tahaksin tänada äh, raportööri suurepärase raporti ees, ma arvan, et raporti eest, ma arvan, et ta juhib siin tähelepanu väga paljudele olulistele küsimustele ja mulle meeldis eriti see, et ta rõhutas seda, kuivõrd oluline on äh, piiriülene koostöö. meie komisjon on alati äh, seda aspekti rõhutanud, meil on väga olulised sellised ühised projektid, ühiste kogemuste jagamine, teadmiste jagamine nii et, et see on tõesti oluline punkt. teine oluline punkt minu jaoks on äh, demokraatia ja inimõigused mõnedes äh, nendes äh, kandidaatriikides, eriti Lääne-Balkanil, on see väga oluline teema, eriti vähemuste õigused ja mul on väga hea meel, et raportöör tõstis selle teema oma arvamuses. veel üks asi, mis on väga paljude nende riikide jaoks oluline, on infrastruktuur või pigem infrastruktuuri puudumine väga suur töö tuleb ära teha näiteks äh, kas või kommunikatsioonisüsteemide, teede, äh, lairibaühenduste parandamisel. Äh, kõigisse nendesse valdkondadesse on vaja täiendavaid investeeringuid. veel üks ühine teema on siis suutlikkuse loomine valitsuse institutsioonide vallas väga paljudes äh, kandidaatriikides ei ole ka kodanikeühiskond eriti arenenud, nii et, et oleks hea, kui me saaksime seda valdkonda toetada. ja veel üks asi, mida ma tahaksin mainida. kuritegevus ja korruptsioon ma olen käinud äh, mitmetes nendes kandidaadisriikides ja seal on ikka see väga suur probleem, nii et, et väga palju tuleb veel teha ära õigussüsteemi vallas ning ma arvan, et Euroopa Liidul on siin vaja kandidaatriiki aidata selleks, et nad oma õigussüsteemi tõesti äh, korda teeksid ja korruptsiooni vastu või, võitleksid, aga tegemist on igatahes suurepärase raportiga ja ma tänan raportööri. aitäh, härra Ugias järgmisena. aitäh mina asendan äh, härra Jovinat, kes pidi ära minema. ma tahaksin öelda, et meie fraktsioon on üldiselt nõus äh, lähenemisega, mis raportööril on ja tahame siis tänada raportööri tehtud töö eest samuti äh, toetame seda kriitikat, mis on tehtud. nüüd äh, piiriülese koostöö osas ähm, Äh, oleme me nõus, samuti on oluline demokraatia ja õiguste ja vabaduste tugevdamine. samuti oleks vaja paremini määratleda nende vahendite eraldamist ja konkreetseid nõudeid niimoodi, et ei satuks äh, äh, mõned kandidaatriigid või võimalikud kandidaatriigid halvemasse olukorda. oluline on ka rahvus- ja usuvähemuste kaitse ning loomulikult äh, kontakt kodanike ühenduste ja valitsusväliste organisatsioonidega on samuti oluline. ja veel mõned märkused. raportööri ja kõne, sõna võtnud kolleegid on täiesti õigesti öelnud, et tuleb hoolitseda selle eest, et äh, võideldaks tõhusalt korruptsiooniga. minu arvates on aga vajalik ka konk-, äh, konkreetsete seiremeetmete kasutusele võtmine. komisjon on välja pakkunud järk-järgulise ülemineku äh, nende ühinemisabivahendite otsesele kasutamisele nii et, et komisjon tahab äh, siin tsentraliseeritud tegevuse lõpetada. IPA vahendid ning äh, üleminek regionaalsele haldusele äh, on oluline. Äh, me peame inimesi õpetama, kuidas neid vahendeid hallata ning meil loomulikult on olemas rakkerühmad, mida me varem oleme kasutanud ja ma arvan, et see oleks üks võimalus, mida, mida me saaksime ka nüüd kasutada. härra Jolas tegi sellise ettepaneku et Euroopa äh, Liidu ametnikud läheksid kohalikke ametnikke koolitama. kodanike ühiskonna suurem kaasamine on samuti väga oluline. kodanikud äh, kandidaatriikides äh, peaksid saama suurema rolli ja samuti on vaja kohalikele parlamentidele suuremat rolli strateegiates kaasarääkimiseks proua juhataja, veel üks äh, märkus. mina olen variraportöör äh, globaliseerumisega kohanemise fondi teemal ja ma vabandan, et ma täna äh, pärastlõunal siin ei saa olla, ma pean hääletama teises komisjonis. nii et, et ma vabandan, aitäh. Eh, härra Alfonsi Euh, suur tänu, teen kiiresti, sellepärast et äh, need kaks raportit täiendavad teineteist ja minu meelest on üks asjaolu, millele me peaksime põhjalikult mõtlema, nimelt äh, nende naabruspoliitika ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi fondide vahel ja regionaal- ja territoriaalkoostöö fondide vahel, nii nagu äh, komisjon on neid määratlenud tegelikult äh, me räägime siin äh, valduvat, valdkondadest, mis kattuvad äh, teataval määral ja mina isiklikult olen nõus raportööri lähenemisega, tänan raportööri, et ta on pööranud tähelepanu ka vähemuste toetusele. oluline on, et kõiki kogukondi oleks kaetud Euroopa et kõiki äh, rahvastikurühmi oleks kaitstud meie tegevuses, see puudutab nii naabruspoliitika valdkonda kui ka ühinemiseelset abi äh, ja teisi raporteid äh, ja sellele ma pööran siis tähelepanu oma panuses, samuti ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kasutamisel peaks olema konkreetsed projektid meie koostöös ja meil oleks vaja ka võib-olla viiteid sellele, kuidas see praktikas kõige paremal võimalikul moel rakendub. suur tänu! ja raportöör, palun! suur tänu! suur tänu kõikide nende ettepanekute, kommentaaride ja märkuste eest, olen suurema osaga sõnavõttudest nõis ja juhiksin tähelepanu sellele, et infrastruktuuri ja infotehnoloogia küsimus äh, on meie nõrgaks küljeks mitte ainult potentsiaalsete kandidaatriikide puhul või kandidaatriikide puhul, vaid isegi ka nende riikide puhul võib puudujääke tõdeda, kes juba kuuluvad Euroopa Liitu. minu muudatusettepanekud kajastavad ka meie variraportööride arvamusi kui me võtame siin näiteks korruptsiooni, ja liikmesriikide parlamentide rolli suurendamise. suur tänu teile kõikide kommentaaride eest, ootan põnevusega teie muudatusettepanekuid ja loodan, et arvamus tervikuna lõppkokkuvõttes on kõigile meeltmööda meie komisjonis. suur tänu! ja muudatusettepanekute tähtaeg võiks olla siis kolmas mai, mitte nagu algselt ette nähtud äh, homme. Äh, kolmas mai kell kaksteist päeval. sellega lõpetaksin meie hommikuse koosoleku. kell kolm asume hääletama, nii et tooge oma hääletuskaardid kaasa